Dear colleagues, I think we, we, we must not wait longer because uh, we will, we, we have a packed agenda, so those who are... Head kolleegid, ärgem rohkem enam oodakem. Ja need, kes pole siia jõudnud, siis äh, nemad äh, jäävad ilma olulisest äh, teabest ja alutan koordinaatorite otsustega. me määrasime ära arvamuste ning raportite koostajad tehniline raport läks esi, esimehele ning teine tehniline raport, mis puudutas aktsiisimakse, seda siin küll ei ole, aga see läks kuuele ning äh, õigusloomeliste arvamuste osas tahaksin ütelda, et kuue tahtis ühtse kalanduspoliitika alast arvamust, Aldele läks raport Euroopa Liidu äh, bioloogilise mitmekesisuse strateegia kohta, sotsiaaldemokraadid said keskkonnaprogrammi, regionaalsed äh, lennujaamad läks Aldele, kaks tuhat kümme eelarve täitmine Rahvaparteile ning samuti me langetasime otsuse kolm omaalgatuslikku raportit koostada, üks äh, e-, e-, Rahvaparteile Atlandi ookeani ala kohta, sotsiaaldemokraadid said ühe nii kohaliku arengu äh, küsimused, äh, ühtekuuluvuspoliitika ning kaks tuhat kakskümmend strateegia osas sotsiaaldemokraatidele ning samuti delegatsioonidega me arutasime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tegevust äh, Prantsusmaa ja Hispaania esi-, esmalt äh, siis Küpros ning siis äh, kolmandaks Kopenhaagen Taani ajal. samuti rääkisime avalikest kuulamistest ning me leppisime kokku selles, et korraldatakse kolm suuremat äh, avalikku kuulamist õigusloomise paketi osas, kõigepealt siis kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvusstrateegia kohta ning kolmandaks ühtekuuluvuspoliitika ning VKE-d samuti otsustasime, et korraldame järgmise koosoleku liikmesriikide parlamentidega äh, ka järgmisel aastal oktoobris. veel ei ole väga täpselt ära otsustatud, mida seal arutatakse, aga see on seotud õigusloomelise protsessiga, sellepärast et loodetavasti me jõuame ka läbirääkimistega lõpule mitmeaastase finantsraamistiku osas, nii et seega see oleks kõige paremaks ajaks Ehm, üle vaadata ka see, kui kaugele me oleme jõudnud liikmesriikide parlamentidega. samuti leppisime me kokku selles, et jätkame töörühmaga, kus arutatakse ühtekuuluvuspoliitika küsimusi. ei ole ette nähtud regulaarseid kohtumisi komisjoniga, nagu praegu on, eh, kus arutatakse järgmisi eh, ühtekuuluvuspoliitika samme, aga ad hoc äh, alusel, siis kui vaja läheb, äh, korraldame me kohtumisi, kus saavad osaleda mitte ainult äh, läbirääkijad, vaid ka teised. ja samuti me otsustasime, et järgmisel koordinaatorite koosolekul novembri lõpus sekretäriaat valmistab ettepanekud ette järgmiseks mandatuuriks ja need võetakse koosoleku lõpus vastu, aga nüüd tahaksin edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on EL-i makropiirkondade strateegiate areng, hetkeseis ja tuleviku väljavaated, eelkõige Vahemere piirkonnas. raportööriks on Francois Alfonsi, aga meil on ka külaliskõnelejad ja ma tahaksingi nendega alustada. kõigepealt on meil siin eh, Enrica Motsiska Tentis, kes on eh, Euroopa Liidu poliitika eh, direktoraadi asedirektor Poola välisministeeriumist ning Maria-Kristina Stimula Itaaliast. ja tema on siis härra Spakaga Aadria merealgatuse osas koostööd teinud nii et me alustaksime külalistega. ja ma saan aru, et te räägite ka sellest, mis Läänemere strateegia osas toimub. nii et proua Motsiskot endis, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja esmalt tahaksin tervitada kõiki suureks auks on täna siin viibida ning äh, ma suure heameelega tutvustan teile praegusi arenguid ja praegust äh, hetkeseisu Läänemere piirkonna küsimustes eesistujaks on tegemist samuti väga olulise küsimusega, sellepärast et Läänemere strateegia, äh, kuna tegemist on esimese makropiirkondade strateegiaga on nõukogus äh, meie tähelepanu kestmas ning kätte on jõudnud aeg, kus pärast esimest kahte elluviimise aastat oleme me hakanud strateegiat läbi vaatama ja vaatame, millised võiksid olla siis esimesed õppetunnid äh, sellest strateegiast ja vaatame ka, mida parandada saab. minu ettekanne on jagatud kolme ossa ning ma alustaksin esmalt mõningate äh, põhifaktidega strateegia kohta ning seejärel räägiksin Poola lähenemisest ning samuti tahaksin äh, teha teatud äh, järeldusi juba läbivaatamise kohta ning tahaksin rääkida ka nõukogu järeldustest, mida praegu ette valmistatakse. kõigepealt mõned faktid, nagu te teate, eh, selle strateegiat tehti algust siin kojas, nii et seetõttu on minu jaoks tegemist eh, väga meeldiva võimalusega siin viibida. nagu te teate, Euroopa Parlament kahe tuhande kuuendal aastal selle strateegiaga algust tegi ning äh, Rootsi eesistuja kahe tuhande üheksandal aastal jätkas äh, strateegia elluviimisega, kui kiideti heaks ka komisjoni äh, teatis. nagu te teate, strateegiat äh, hakati ellu viima alguses selle mõttega, et esimene läbivaatamine peaks toimuma kaks aastat hiljem, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel Poola eelistumise ajal. tahaksin samuti toonitada seda, et praegu me viime läbi äh, ülevaatamise, mitte aga hindamise. esimene hindamine on meil oli kaks äh, makropiirkondade strateegiat, äh, Läänemere oma ning Toona oma, see leiab aset kahe, aasta pärast, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. milles seisneb Läänemere strateegia? esmalt tegemist on ühe kõikehõlmava strateegiaga, mis katab erinevaid ühenduse poliitikaid, ühtekuuluvuspoliitikat, põllumajanduspoliitikat, äh, taristuid, transporti ja nii edasi ja see on suunatud siis makropiirkonnale, Läänemere piirkonnale. ja sellel on neli sammast. Neid eh, kirjeldatakse ka minu ettekandes, keskkond, eh, jõukus, eh, atraktiivsus, juurdepääs ja neljandaks turvalisus ja julgeolek. meil on viisteist erinevat prioriteetset valdkonda nende nelja samba all, kus liikmesriigid on vastutavad, Poolas näiteks äh, on meil kaks prioriteetset valdkonda esimeseks prioriteetseks valdkonnaks keskkonnasektoris on vee siis äh, Läänemeres ning äh, toitainete hulk, mis väheneb äh, lühikeses perspektiivis ning teiseks valdkonnaks on kuues prioriteetne valdkond ja selleks on teadustöö ning innovatsioon. Neid prioriteete me jagame kahe teise liikmesriigi esimeses valdkonnas oleme me vastutavad koos Soomega ning seitsmendas valdkonnas koos Rootsiga. meil on ligikaudu kaheksakümmend suurprojekti Läänemere strateegia raames, mida ka praegu ellu viiakse. osadega neist oleme me lõppstaadiumisse jõudnud ning me oleme ka ette valmistamas ka tegevuskava ülevaatust. nagu ma ütlesin, strateegiat hakati kaks aastat tagasi ellu viima ning nõukogu sooviks oli läbi viia esimene ülevaatus ning eh, Euroopa Komisjon kahekümne teisel juunil tutvustas oma eh, raportit eh, selles valdkonnas ning Poola eesistuja jaoks oli tegemist selle raporti näol alusega, mille põhjal läbi viia ülevaatus. ütleksin paar sõna ka selle kohta, mis komisjoni raportis ära oli toodud, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu just faktidele, sellepärast et äh, varsti ma räägin sellest, kuidas me ülevaatamise ette valmistasime ning äh, mis me oleme teinud järgneva eesistuja jaoks ja te kindlasti näete, et peamised äh, faktid, mis raportis on, lähevad kokku suurel määral sellega, mis ka meie ise eesistujana oleme leidnud Ähm, läbivaatuse läbiviimisele ning konsulteerides äh, liikmesriikidega, kes äh, strateegiat igapäevaselt ellu viivad. millel, mida siis komisjon oma raportis ütleb ähm, ja millised on peamised saavutused, seda kõike näete te slaidil, esmalt äh, uued projektid ning olemasolevate projektide äh, Äh, uue hoo andmine, nagu te teate, regionaalne koostöö oli Läänemere strateegia osas väga oluline. paljud rahvusvahelised, kuid äh, ka regionaalsed äh, ning liikmesriikide sisesed koostööfoorumid juba eksisteerisid ning koostöövõrgustik toimus päris hästi. kahe aasta möödudes äh, me nägime, et äh, selle piirkonna potentsiaali ei ole veel äh, täiel määral ära kasutatud ja tööd on veel teha. strateegia aitas kaasa ka koostööle selles osas, mis puudutab uute võrgustike loomist ning äh, aitas kaasa poliitikate väljaarendamisele ning äh, regioonide töö mm, kooskõlastamisel, samuti aitas see kaasa rahastamisele ning uute algatuste loomisele. samuti on see andnud äh, aidanud koostööd läbi viia erinevate mm, kolmandate liikmetega nagu Norra, Venemaaga osaliselt samuti ning samuti ka äh, rahvusvaheliste üksustega nagu Põhjamaade Nõukogu ja teised. millised on kõige olulisemad projektid? ma tahaksin äh, nüüd äh, neid põhjalikult tutvustada ja tahaksin äh, ka peatuda sellele, mis on kolme aasta jooksul äh, selgunud. näiteks äh, põllumeestele suunatud programm ja Clean Sheet puhta lehe programmile eesmärgiks oli saastatuse vastu võidelda tegemist on väga huvitavate programmidega, see, nende raames on samuti suurendatud innovatsioonisuutlikkust eh, ning eh, toetatud eh, innovatsiooni just VKE-de võrgustikes. üheks väga oluliseks projektiks on samuti transpordi vallas tehtud. komisjon oma raportis on samuti välja toonud terve rea soovitusi ja neid te näete sellelt slaidilt ning äh, tuleb ütelda, et väga oluline on edu saavutamiseks just tagada, et poliitiliselt strateegiat toetakse. miks ma sellest räägin? kui ma hakkan selgitama, kuidas me oleme läbivaatamist ette valmistanud, siis te näete, et tegemist on äh, punktiga, millest äh, osapooled on väga palju rääkinud. veel äh, üheks, mida komisjon soovitanud, on see, et on vaja rohkem pühendumust ning paremini välja töötada eesmärgid ning välja töötada samuti läbiviidav hindamine. me oleme näinud kahe aasta jooksul ja see on võib-olla üks olulisemaid õppetunde, et strateegia, kui see loodi, Äh, sellega ei kaasnenud näitajaid ning sihteesmärke, mille alusel oleks võimalik äh, olnud strateegia edu mõõta. nüüd me üritame seda lünka täita ja üritame äh, luua rakkerühmaga just neid eesmärke. üheks teemaks on veel ka kommunikatsiooni parandamine nii siseselt kui väliselt, see tähendab seda siis äh, avalikkusega suhtlust, kuid ka äh, suhtlust Euroopa institutsioonide, liikmesriikide ning äh, näiteks kas või komisjoni enda üksuste vahel. veel üheks oluliseks küsimuseks on rahastamine muidugi. see tähendab seda, et tuleb leida piisavalt vahendeid ning samuti on väga oluliseks tehniline abi see omab äh, just äh, prioriteetsete valdkondade koordinaatorite jaoks äh, olulist tähtsust. nüüd paar sõna ka läbivaatamise enda kohta kui Poola valmistas eesistumist ette, siis oli selge, et Läänemere strateegia läbivaatamine on oluliseks äh, punktiks meie mm, agendas ning selleks me valmistasime ette terve rea poliitilisi äh, konsultatsioone. me alustasime selle tööga juba aprillis ja esimesed konsultatsioonid leidsid aset siis liikmesriigi tasandil. ja me vaatasime, mida teeb meie koordinaator äh, prioriteetses valdkonnas, mida teevad suurprojektide läbiviijad, äh, riikide kontaktpunktid ning ministeeriumite töötajad. Poolas on äh, kontaktpunktiks Välisministeerium nii et algselt oli meil puudu tegelikult äh, kogemustest praktilise elluviimise kohta ja me üritasime ennast niivõrd hästi kui võimalik ette valmistada. kui me olime läbi viinud konsultatsioonid liikmesriigi siseselt, siis äh, me viisime läbi konsultatsioone ka teistes liikmesriikides, Läänemere piirkonnas, kuid ka väljaspool ning äh, samuti teiste võtmepartneritega nagu Island ning Norra ning need konsultatsioonid olid suure tähtsusega. samuti viisime me läbi konsultatsioone Euroopa institutsioonidega ning Euroopa Parlamendiga on mul äh, olnud äh, võimalus kohtuda samuti seda täpsemalt siis Läänemere intergrupiga. ja samuti äh, me oleme pöördunud ka regioonide komitee poole arvamuse saamiks ning regionaalsete koostööplatvormide poole. siin on ära toodud ka nimekiri slaidil. peamised järeldused on ära toodud järgnevatel kahel slaidil ning need lähevad suuresti kokku sellega, mis komisjon oma kahekümne teise juuni raportis juba ütles. nimelt peamised äh, temaatilised valdkonnad, mis äh, osapooled välja tõid ja mis on seotud praktiliste, praktilise strateegia parandamisega, tähendab eelkõige seda, et räägite poliitilisest toetusest kõikidel tasanditel ja see tähendab tõesti kõiki tasandeid ja mitte ainult Euroopa või liikmesriigi tasandit, vaid ka regionaalset ning kohalikku tasandit. ja veel üheks aspektiks äh, võtmetähtsusega eh, eh, sihtrühmade väljaselgitamine. me oleme samuti üritanud paremini ära määratleda eh, suurprojektide läbiviijate, koordinaatorite ja kontaktpunktide rolli. nüüd hindamise kohta, mis põhineks näitajatel. siin on samuti räägitud, sellest on paremini vaja rahastamisküsimused lahendada, kui me valmistame ette järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, siis eh, me peaksime selles töö raames arvestama ka eh, makropiirkondade strateegiatega ning eh, me peaksime programmide ettevalmistamisel sellega arvestama. kommunikatsiooni parandamine ja nähtavuse suurendamine samuti äh, sektoriaalsete poliitikate kaasamine ning integreeritum äh, lähenemine. paari aasta, nende viimase paari aasta jooksul me oleme näinud, et äh, strateegia on läbi viidud eelkõige just ühtekuuluvuspoliitika raames, aga me tahame mm, selle ulatust suurendada ning kaasata rohkem kolleege ka taristute osas, innovatsioonisektorist ja mujalt veel üheks äh, küsimuseks oli ka sünergia küsimus äh, makropiirkondade äh, strateegia ja teiste koostööprogrammide vahel Läänemere piirkonnas, sellepärast et Läänemere piirkonnas on olemas erinevaid koostööfoorumeid nagu Põhjamaade ministrite nõukogu, Helcom ja nii edasi. ja me tahaksime läbivaatamise käigus ka vaadata, kuidas oleks võimalik nende võrkudega paremat koostööd teha ja kuidas oleks võimalik vältida üksteise töö kordamist. veel sünergia kohta. siin on üheks aspektiks ka koostöö. makropiirkondade strateegiate endi vahel. meil on olemas kaks strateegiat praegu Läänemere oma ning meil on olemas ka Donau piirkonna strateegia ja on selge, et äh, oleks vaja jõuda sünergiani nende kahe strateegia vahel. see tähendaks üksteiselt õppimist, praktilist koostööd, võrgustike loomist ja nii edasi nagu ma alguses ütlesin, läbivaatus põhineb nõukoguga koo-, koostööl ning Prantsuse eesistuja on, rühm on samuti praegu välja töötamas nõukogu järeldusi. töörühm alustas oma tööd juulis ja jätkab tööga kuni novembri alguseni seejärel läheme me Korepere ning järeldused tuleks vastu võtta eh, novembris ülemkogul. meie sooviks on koos komisjoniga ning eh, teise iga-aastas, korraldada teine iga-aastane Läänemere strateegia foorum, selle jääb Asutanstis ning eh, me oleme koos teinud äh, ka selle Poola piirkonna omavalitsusega, leiaks see aset oktoobris kahekümne teisest kuni kahekümne kuuendani ning muidugi ma tahaksin teid kõiki kutsuda Danskisse. meie sooviks on, et foorum oleks äh, selliseks avatud kuulamiseks, kus saaksid kõik osaleda. seal osalevad inimesed, kes tegelevad strateegiaga igapäevaselt ja Foorum oleks siis äh, selliseks äh, platvormiks, kus äh, leiavad aset arutelud ja debatid ja sellest peaksid välja kujunema konkreetsed soovitused. nõukogu tõesti soovib jõuda praktiliste soovitusteni ning need peaksid kajastuma ka meie läbivaadatud teadises Läänemere strateegia kohta ja loodetavasti Euroopa Komisjon avaldab selle kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, Taani eesistumise ajal, tegemist oleks jällegi siis äh, nii-öelda Läänemere eesistumisega. ja loodetavasti sellega me jõuame praktiliste küsimuste osas oma tööga lõpule. praegu sellega lõpetasin, lõpetaksingi ja vastan hea meelega kõikidele küsimustele. suur tänu selle põhjaliku ettekande eest kus toodi välja ka strateegiliselt olulised teemad. tahaksin nüüd La Bellardile anda ülesandeks rääkida Aadria mere initsiatiivist, seejärel äh, saavad, äh, saavad teised kolleegid sõna, palun Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, ringrazia per l'invito. jah, Gianmarco Stra-, Skaka nimel tahaksin tänada teid, et te mind siia kutsuda, sest ta ise pidi minema Roomasse, et kirjutada alla piirkondlikule leppele eh, Brasiiliaga, suur tänu, et te mind siia kutsusite, et rääkida Aadria mere ja Joonia mere makropiirkonnast. me oleme loonud tiheda koostöövõrgustiku erinevate riikide vahel Aadria ja Joonia mere ümber. see strateegia oli väga vajalik. me oleme erinevatest strateegiat, projektidest ja strateegiatest, mis on juba jõustunud saanud erinevaid tulemusi ja meie eesmärgiks on tugevdada stabiliseerimis- ja ühtekuuluvuspoliitikat. millega on tegemist? tegemist on süsteemiga, mis on olemas juba sajandeid, meil on ajaloolised, kultuurilised ja majanduslikud sidemed. nüüd aga tuleb minna edasi lõimumisega. see ongi just selle strateegia eesmärk, kaubanduskojad, ülikoolid osanevad selles projektis ja erinevad kultuuriasutused nagu muuseumid, teatrid, muusikud, äh, haridusmaailm on siia kaasatud ja äh, kõik sai alguse kahe tuhandendal aastal kui toimus Aadria mere julgeolekukonverents, kus osalesid Euroopa Liit, aga ka teised piirkonna riigid, meil oli alguses kuus liiget ja kahe tuhandendal aastal lisandus Serbia, hiljem Montenegro ähm,. sekretäriaat asub Anconas ning see algatus toetab koostööd selles piirkonnas, turismi, koostööd VKE-de vahel, ülikoolide vahel, transpordimaailmas, meretranspordi ja keskkonna valdkondades. Need on siis põhilised sambad, mis lubavad meil, ma loodan, tõelise Euroopa makroregionaalse poliitikani jõuda selles piirkonnas parandades koostööd kaheksa osaleva riigi vahel. selle strateegia raames on kaheksa riiki kirjutanud alla kolmele protokollile, mis puudutavad VKE-sid, maaelu arengut ja turismi. viiendal mail kahe tuhande kümnendal aastal Anconas ja kahekümne kolmandal mail kahe tuhande kümnendal aastal sõlmisid äh, välisministrid leppe ja võtsid endale kohustuse formaalselt toetada Euroopa Liidu poolt seda makroregionaalset strateegiat. teine foorum on linnade foorum mis leidis aset kahe tuhande üheksandal aastal Itaalia kommuunide ettevõtmisel ja see foorum ühendab üle viiekümne linna Aadria ja Joonia piirkonnast, tegemist on rannikulinnadega ja sooviks on arendada majanduslikku, sotsiaalset ja hariduslikku elu selles piirkonnas. samuti on meil Kaubanduskodade Foorum, mis eksisteerib juba kahe tuhande esimesest aastast ja kus on kolmkümmend kuus Kaubanduskoda. piirkond on strateegiliselt oluline nii majanduslikust kui kaubanduslikust aspektist. meil on seal kahe tuhande kümnendal aastal kahekümne viie miljardi ulatuses äh, käivet äh, erinevates, erinevates ettevõtetes, meil on ka ülikoolide võrgustik, kus on kolmkümmend liiget üheksast riigist, sest äh, ka Makedoonia osaleb siin. tegemist on võrgustikuga, mis tekkis kahe tuhande üheksandal aastal, eesmärgiks on luua pidev side ülikoolide ja teaduskeskuste vahel piirkonnas, et tugevdada koostööd ülikoolide vahel Aadria piirkond loodi viimasena Euroopa Liidus kohalike algatuste põhjal kuue riigi poolt. see tekkis kahe tuhande kuuendal aastal ja eesmärgiks on toetada Aadria mere ümber asuvaid riike soovivad liituda Euroopa Liiduga ning lihtsustada institutsioonide ja kodanike vahelist suhtlust selles piirkonnas. Euroopa Liidu roheline raamat näeb, mis puudutab juhtimist, näeb ette, et äh, oluline on just kollektiivne algatus piirkondade liikmesriikide ja kommuunide vahel, kes jagavad omavahel pädevust. makroregioon kujutab endast siis innovatsiooni koostöövaldkonnas ja eesmärgiks on säästev areng. makroregiooni definitsioon on komisjoni dokumendis olemas, see on selge, see näitab, et tegemist on territooriumiga, funktsionaalse territooriumiga, mis on piiriülene ja piirkonnaülene, dimensioonid on mitmed, siin on siin kvalitatiivne mõõde, kvantitatiivne mõõde ja siin ühendavad erinevad probleemid. see on oluline instrument, et ellu kanda ühtekuuluvuspoliitikat, mis on välja toodud Lissaboni leppes ja see on üks põhjuseid, miks kolmandad riigid soovivad Euroopa Liiduga liituda. see piirkond ei ole konkreetselt ähm, paika pandud äh, piiridega piirkond, vaid siin on tegemist äh, kohalike omavalitsustega, kes soovivad omavahel koostööd teha, et äh, kaitsta näiteks Horvaatia, Kreeka, Montenegro, Albaania, Serbia ja Makedoonia kodanike huvisid tegemist ei ole lisainstitutsioonilise tasemega, vaid peetakse kinni juba komisjoni poolt loodud süsteemidest, tegemist on võrgustikuga, mis ühendab erinevaid Euroopa Liidu ja kohaliku ja regionaalse tasandi toimijaid. sellepärast ei kata makroregioon kõik kõiki avaliku elu valdkondi, vaid keskendutakse konkreetsetele elementidele, näiteks Aadria jooni ja makroregiooni eesmärgiks on lepitada kontinente, läänt ja ida, püüdes leida ühiseid väärtusi, mis on sajandite jooksul kahte Aadria mere kallast ühendanud. eesmärgiks on seega ka luua side erinevate riikide vahel säästva arengu perspektiivist lähtudes, samas kaitstes merekeskkonda, mis on väga habras ning kogu rannikukeskkonda. siin on kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, Itaalia, Kreeka ja Sloveenia ja pärast seda on ka meil Horvaatia selles piirkonnas, mis peaks liituma Euroopa Liiduga esimesel juulil kaks tuhat kolmteist, siis Bosnia, Hertsegoviina, Montenegro, Makedoonia. millel on kuuskümmend miljonit elanikku koos kokku, nii et äh, eesmärgiks on luua sidemeid kodanike institutsioonide vahel, et välja arendada ühiseid strateegiaid, toetada säästvat arengut ja vahetada kaupu, ideid, äh, isikuid äh, piirkonnas. liikmesriikide ja kolmandate riikide huvides on kaitsta merekeskkonda ja rannikukeskkonda ja makroregioon ähm, keskendub just äh, Vahemere piirkonnale. tahaksin teile meelde tuletada, et äh, piirkond, piirkonnas on äh, Euroopa Liit juba sekkunud energia või keskkonnavaldkondades, ühtekuuluvuspoliitika raames ja territoriaalse ühtekuuluvuse raames tänu erinevatele programmidele e, Itaalia ja Sloveenia ning Itaalia ja Kreeka vahel. meil on ka Kesk-Euroopa programm ning Lõuna-Euroopa programm, Vahemere programm, Alpide programm ning IPA instrument, samuti on meil Euroopa transpordivõrgustik, kahjuks see võrgustik näib olevat unustanud meie piirkonna, välja arvatud siis raudtee, mis ühendab Kreekat Ida-Euroopaga. oluline on välja arendada lisandväärtust, mida see makroregioonidest kujutab ja tulu, mida saadakse nendest projektidest, Euroopa Liidu riikide ja kohalikul tasandil tänu erinevatele investeeringutele, samas võttes arvesse kohalikke olukordi ja kaasates erainvesteerijaid. me ei tohi unustada ka valitsustevahelist mõõdet, meil on vaja kiiresti rakendada seda uut institutsionaalset ja poliitilist mõõdet, samal ajal muidugi saades kasu Euroopa Liidu tehnilisest ekspertiisist. Marke regioon on olulist tööd teinud, et äh, tõsta teadvust äh, piirkonna probleemide kohta ja märtsikuus anti Marke regioonile üle raport Vahemere piirkonna kohta ja tuues ma-, seda makroregiooni teistele eeskujuks. esimene kohtumine korraldati esimesel juulil ja üheteistkümnendal oktoobril öö, äh, võtab regioonide komitee selle teksti lõplikult vastu. et äh, see makroregiooni projekt vastu võtta, siis oleme langetanud olulisi otsuseid. kahe tuhande kümnenda aasta kahekümne neljandal juunil otsustas äh, nõukogu suurendada komisjoni ja makroregioonide vahelist äh, koostööd, tuues välja just Adrioonia piirkonda, seega otsustati ka meie äh, makroregiooni kohta äh, kirjutada omaalgatuslik raport. erinevad äh, teadlikkuse tõstmise projekti on läbi viidud ka kohalikul, piirkondlikul ja ühenduse tasandil. me oleme korraldanud seminare välisministeeriumi esindajatega erinevatest liikmesriikidest äh, ja erinevate valdkondade eri, esindajate osavõtul. tahaksin teile meelde tuletada deklaratsiooni, millele kirjutasid alla kaheksa väliministrit kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. see deklaratsioon ja ka parlamendispiikrite deklaratsioon kahe tuhande kümnendast aastast. kõik nad toetavad makropiirkondlikku strateegiat. augustikuus ja septembrikuus korraldasime Anconas kõikide makropiirkonda esindavate institutsioonide kohtumise korraldatakse ka avatud uste päevad, kus osaleb Itaalia välisminister, ka vä-, Serbia välisminister ja teised piirkonna esindajad ja kõike seda korraldatakse selleks, et tulla kokku kahekümne viiendal oktoobril Anconas samuti on teisi kohtumisi sel aastal veel ette näha, seega on territoorium üha teadlikum erinevatest sammudest, mida tuleb astuda nõukogus, strateegia programmi algatamine võib, võib-olla aset leida juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. loodame säilitada oma strateegia ühtsuse äh, ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames saame või saame juba rakendada kõiki neid projekte. Euroopa Liidu strateegia Adria Joonia merepiirkonnas on oluline instrument mitte ainult meie piirkonna, vaid ka Euroopa Liidu kui terviku jaoks. see makropiirkond läheb kokku Euroopa Liidu eesmärkidega arukast ja säästvast arengust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. meie piirkond on veelgi rohkem lisandväärtust pakkuv, sest Euroopa Liit keskendub nüüd ka Balkani riikidele. see tähendab, et tegemist on instrumendiga, mis lihtsustab uute liikmesriikide liitumist Euroopa Liiduga edendades kogu piirkonna elu, tugevdades demokraatlikku protsessi ja lihtsustades Euroopa lõimumist. me saame siin ühendada erinevaid lõimumise astmeid tänu meie strateegiale ja me oleme veendunud, et oluline on sekkuda järjekindlalt, et me saavutaksime majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu kogu piirkonnas. Läänemere strateegia ja Donau strateegia, mida mu kolleeg siin välja tõi, on võimalus ühendada ja luua struktuuride vahel sünergiaid äh, vastavalt kolmeteistkümnenda aprilli kahe tuhande kümnenda aasta nõukogu järeldustele. kui te vaatate seda joonist, siis meil on suurepärane telg põhja-lõuna suunas, mis ühendab kogu Euroopat Läänemerest kuni Joonia ja Aadria mereni, mis keskendub samas ka Kagu-Euroopale ja öö, äh, Vahemere idapiirkonnale. partnerid peavad defineerima eesmärgid keskkonnakaitse alal, suhtlemise parandamise alal ja mõtlen siin just merejulgeolekule, meretranspordi parandamisele, need on kõige olulisemad eesmärgid. me, meil on hea meel sektoriaalpoliitilise lähenemise pärast Euroopa Liidus. regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika selleks perioodiks, mis algab kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, võtab arvesse makroregionaalseid huvisid ühtekuuluvuspoliitika raames. mõtlen siin just piiriülese koostöö ja riikidevahelise koostöö peale piirkondlikud projektid äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend peaksid aitama kaasa tõelisele äh, nendele strateegiate ellurakendamisele. oluline on, et äh, Euroopa Parlament tugineks riikide ja piirkondade esindajate huvidele selleks, et need makropiirkonnad oleksid abiks uutele liikmesriikidele, Euroopa Liidu merenduspoliitikale ja tõelisele keskkonna ning transpordipoliitikale. tuginedes tugevale ühenduse poliitikale, mis äh, on keskendunud Aadria mere ja Joonia mere piirkonnale. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et kui hea meel mul on selle üle, et Euroopa Parlament on otsustanud korraldada piirkonna parlamentide esindajate kohtumise siin järgmise aasta aprillis muidugi vastavalt meie makropiirkonna eesistuja kooskõlastatusele, kes on, kelleks on siis Serbia. Thank you. Uh, thank you, Mr Bellard, very much. I would like suur tänu! ja nüüd järgneb arutelu, kõigepealt äh, omaalgatusliku raporti raportöör Francois Alfonsi ja siis, kui variraportöörid soovivad sõna, saate ka teie võimalusel. ja suur aitäh! tahaksin esmalt muidugi tänada kahte sõnavõtjat sellepärast, et nende sõnumid on vägagi konkreetsed ja konstruktiivsed. Läänemere piirkonna kohta öelda on väga positiivne, sellepärast et äh, kahe aasta möödudes on äh, konkreetsed prioriteedid paika pandud, äh, moodusoperendi on ka loodud ja ilmselgelt on juba saavutatud ka lisandväärtust. ja tahaksin ütelda, et ma leian, et äh, võttes arvesse kogu entusiasmi, mis sellega kaasneb, äh, see näitab ka, et Euroopa idee kui selline areneb edasi ja see on väga positiivne. Vahemere äh, kohta öeldu samuti annab lootust tegemist on äh, uute töövaldkondadega Euroopas, äh, makropiirkondadega, äh, kus eesmärgiks on areng saavutada regionaalsel tasandil ning sellega kaasnevad reaalsed ootused. ja hea oleks, kui Euroopa institutsioonid suudaksid neile ootustele vastata ja teha seda kaks tuhat kakskümmend eesmärkide täideviimisel, sellepärast et äh, kohapealne ootus ja kohapealne tegevus on äh, see, mis viivad edasi Euroopa mm, poliitikat. meie jaoks praegu esimesed kogemused äh, on saadud ja me peaksime hakkama mõtlema makropiirkondade tulevikustrateegiate peale me peaksime vaatama seda, kuidas äh, välja töötada makropiirkondade üldine strateegia. me näeme, et äh, siin ettekannetes räägiti Rootsi eesistumisest ning äh, Poola eesistumisest. küsimus on aga selles, milline on see jõud, mis seda strateegiat edasi viib peaksime sellele järgi mõtlema ja kaasama need strateegiad meie poliitikasse. omaalgatuslikus raportis, mille me oleme koostanud ja mida ma tutvustan esmakordselt järgmisel kuul, me üritame just nimelt äh, välja töötada teatud äh, võimalused, teatud äh, lahendused selle kohta, mm, mida me soovime saavutada, millised on meie ambitsioonid, millised on piirangud. me teame, et äh, meil ju üldist raamistikku siin ei ole, tegemist on äh, komisjoni ja mm, äh, regionaalküsimuste peadirektorite vahelise koostööga väga palju entusiasmi küll on, aga samas jällegi ei ole piisavalt äh, tehnilisi ega äh, inimvahendeid, et äh, seda kõike teha. praegu me oleme välja töötamas kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmi ja ma arvan, et kätte on jõudnud aeg vaadata konkreetselt seda, kuidas me saaksime selgema raamistiku tuleviku jaoks koostada oma raportis ma käsitlen Vahemere küsimusi ja keskendun just sellele, seda seetõttu, et Vahemere piirkonnas on praegu äh, kriisiolukord ka Euroopa Liidus ning need sõnumid, mida me oleme saatnud sellesse piirkonda, on Neid on keerukas välja töötada, sellepärast et ühest küljest äh, peame me üles näitama solidaarsust näiteks Kreeka suunal, aga samas ikkagi me peame ka tagama eelarvete puhastamise, nii et need sõnumid on ka väga karmid. ja me oleme üles näidanud suurt karmust nende valitsuste suhtes, kes äh, neis riikides võimul on kui me tahame, et meid kuulda võetakse ja kui me tahame, et Euroopa mõte edasi kanduks, siis eh, me peame olema valmis ka konstruktiivseid sõnumeid edastama ja ma usun, et eh, Vahemere makropiirkond eh, on just selline koht, kus seda saab teha. see on muidugi meie Euroopa Liidu Läänemere kalda ja, eh, vabandust, Vahemere kalda jaoks väga oluline, kuid see on kindlasti oluline eh, ka teise poole, eh, Vahemere teise kalda jaoks, kus on väga palju ootusi praegu, kus soovitakse tuleviku üle aru pidada ning investeerida just nendesse ootustesse, nii et sellist arenguruumi on kogu Vahemere alal vaja tahaksin lõpetuseks ütelda, et Vahemeri on, äh, on üks tervik ning seda seob äh, mõiste, millega kõik on tuttavad, Vahemere kliima nimelt ning kui me sellest räägime, siis äh, muidugi mõiste tähendab see seda, et põllumajandustoodang on sarnane, samad keskkonnaprobleemid nagu näiteks tulekahjud ja kahjuks tõepoolest me teame vägagi hästi, millega siin tegemist seega Vahemeri on üks tervik, lisaks sellele muidugi on seal ka kultuurilised ja ajaloolised äh, seosed, tegemist oli Euroopa hälliga nii-öelda ning äh, lisaks sellele on tegemist ju ka väga suure piirkonnaga, väga pikkade distantsidega ja Joonia ja Aadra mere kallas ning idapoolne Vahemere piirkond. Neil on muidugi omad e-, enda probleemid. ma usun, et see strateegia iseenesest põhineb muidugi omaalgatustel, kuid samuti me peaksime selle üle tervikuna järgi mõtlema ja Euroopa Parlament peab e, selle analüüsi läbi viima, kuid ka komisjon kui makropiirkondade strateegiat kaasatakse üldisesse Euroopa Liidu äh, regionaalarengu äh, kavasse, siis äh, me peaksime vaatama, kuidas seda teha, meil on vaja teatud teekaarte, mis küll ei ole siduvad, sellepärast et koha peal tuleb prioriteedid paika panna, aga meie sooviks on kogu analüüsi natukene struktureerida. ja teiseks võttes arvesse seda, kuivõrd paljud partnerid on äh, seotud selle küsimusega, siis on meil vaja äh, selget pilti omada, ehk siis äh, kui me sinna makropiirkonda läheme, on meil juba peamised prioriteedid välja töötatud ning samuti meil peaks olema teatud mõte, mõtteid selle kohta, kuidas seda kõike juhtima hakata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 sõnavõtjaid nende ettekannete eest. ning äh, tänaksin ka raportööri väga üksikasjaliku ja suurepärase töö eest. kuu aja pärast saame tutvuda ka töödokumendiga. minul oleks aga mõningad märkused ka tänaste arutelude kohta kõigepealt Poola eesistumine. kuulasin Poola eesistuja sõnavõttu ja selgus, et nõukogu kavatseb käsitleda Vene strateegiaraportit Läänemere ja Donau strateegia esitatakse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja selles kontekstis oleks mõistlik paika panna kriteeriumite loetelu, et tagada, et meie komisjon, Euroopa Parlament tervikuna ja nõukogu suudaksid äh, neid äh, strateegiaid äh, ka hinnata lähtuvalt nendest kriteeriumitest ja pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat tänu härra Alfonsi raportile on meil võimalik käsitleda makropiirkondlikke strateegiaid objektiivselt ja meil peaks olema ka ühine kriteeriumite süsteem paigas. ja nüüd veel üks kommentaar minu poolt. ma arvan, et me peame tegutsema vägagi ettevaatlikult Läänemere algatus, Donau algatus olid mõlemad, mõlemad üsna tõhusad ja pole midagi öelda, edukad, kuid me peame samas hoidma ära sellist makropiirkondade strateegiate üleuputust ja me oleme juba näinud mitmeid ettepanekuid selliste strateegiate kohta ja selliste strateegiate loomise argumendid olid üsnagi kesised mitmel puhul. ja ma arvan, et me peaksime põhi, põhjalikult analüüsima enne, enne selliste algatuste rakendamist. leian ka, et on oluline, et meie raport oleks kooskõlastatud äh, ühtekuuluvuspoliitika uue etapi põhimõtetega. ja me peaksime ühtekuuluvuspoliitika ülevaatamist ära kasutama ka makropiirkondade strateegiate määratlemiseks me peaksime vältima sellist olukorda nagu Horvaatia puhul. Horvaatia puhul olid meil oma põhimõtted paigas läbirääkimiste paigas äh,, läbirääkimiste kohta, aga läbirääkimised muudkui venisid ja venisid ja läbirääkimiste protsessi lõpuks võeti vastu poliitiliste põhimõtete kogum ja need äh, poliitilised põhimõtted paistsid kaaluvat üles mõningaid äh, rohkem spetsiifilisi vormilisi äh, küsimusi. loomulikult meil on vaja ka poliitilisi põhimõtteid makromajanduslike või makropiirkondlike strateegiate jaoks, kuid meil peaksid olema ka konkreetsed kriteeriumid paigas, samal ajal selleks, et hinnata, milliseid äh, eeldusi me tahame täita, kui meil oleks selline üle-euroopaline äh, makropiirkondlik strateegia. ma vabandan, meil tõesti ei ole palju aega, aega me peame asuma hääletama, nii et tehke lühidalt. ja järgmine variraportöör sotsiaaldemokraadide hulgast, palun. härra Karuna. suur aitäh aitäh, ma teen väga lühidalt, ma arvan, et äh, me saame kõik aru, et instrument, mida kujutavad endast makroregioonid, on äh, väga hea erinevate eesmärkide saavutamiseks. näiteks äh, see, mis meid kõigepealt huvitab, meie komisjoni ehk suurema ühtekuuluvuse ja tasakaalu saavutamine, et arendada kõiki Euroopa Liidu piirkondi. ma arvan, et selles perspektiivis oli härra Alfonsil täiesti õigus, kui ta proovis leida vastuseid, tuginedes ühelt poolt Läänemere strateegia kogemusele ja teisalt e-, erinevatele küsimustele, mis on minu meelest juba hästi struktureeritud ja mis näitavad Aadria-Joonia piirkonna pikaajalist kogemust. me peame nüüd edasi minema käsikäes üldise Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. seega peame me võtma arvesse kõigepealt seda, et me peame vältima uute struktuuride kuhjumist. makroregioonide projekt peab meil aitama konkreetseid eesmärke saavutada, mis oleks ka kodanike jaoks nähtavad. kõik ettepanekud peavad olema suunatud nende eesmärkide saavutamisele, kodanike eesmärkide saavutamisele ja mitte struktuuride kuhjamisele. võttes arvesse praegust kriisi, on Euroopa Liidu jaoks samuti oluline näidata, et me ei võta ainult karme meetmeid, vaid et me suudame panustada ka majanduskasvule ja arengule, kasutades selleks tõhusaid instrumente, mis on kodanikele vajalikud ma arvan eh, seega, et see raport peaks need erinevad aspektid välja tooma selgelt, nagu härra Alfonsi ka ütles. me peame rõhutama, et vajalik on juhtimine, mis looks makroregionaalse, kohaliku ja üldise strateegia vahel harmoonia, aitäh. Thank you very much, Mikael Toiler is not suur tänu, Mikkel Toirelit ei ole ruumis. nii et äh, Mari-Teres Sanchez-Smith kõigepealt, palun. Euh, suur aitäh, ma üritan teha lühidalt. muidugi ma tunnen suurt headmeelt äh, arutelu üle makropiirkondade kohta, sest et tegemist on äh, väga heade strateegiatega, et äh, nendes geograafilistes piirkondades programme kooskõlastada. tahaksin rääkida kolmandast äh, suurprojektist. ma usun, et nagu territoriaalse koostöö raporti osas tahaksin ka siin ähm, hoiatada teid, et ei tohiks selliseid strateegiaid nagu seeni lasta juurde kasvada. mõte ei ole selles, et see kataks kõiki, kogu Euroopat, muidugi äh, Araabia kevad äh, tähendab seda, et me peaksime erilist tähelepanu pöörama just äh, Vahemere strateegiale ja me peame olema suutelised meie ees seisvate väljakutsetega toime tulema. härra Alfonsiga ma saan nõustuda täiesti, et me peame saatma neile väga positiivse konstruktiivse sõnumi Vahemere makropiirkonna strateegia peab olema tihedalt meetprogrammiga kooskõlastatud, tegemist on meie naabruspoliitika programmiga ning ka muude algatustega, mis on tehtud Vahemere Liidu raames. tegemist on konkreetsete sammudega siin, ma tahaksin veel rõhutada ühte küsimust, mis minu meelest on tähtis ja millele me peaksime erilist tähelepanu pöörama kuidas me saame liikmesriike ja piirkondi õhutada makropiirkondade strateegiasse ka investeerima? aitäh ja palun järgmine kõneleja. E, dziękuję bardzo. Ja również chciałabym bardzo gorąco e, pogratulować sprawozdania. Suur tänu. ütleb proua Lukatševska ma tahaksin tänada raportööri, mul on hea meel, et me sellest küsimusest täna räägime, mina isiklikult suhtun väga soosivalt makropiirkondadesse ja ja olen näinud mitmeid positiivseid äh, näiteid selle kasulikkusest, nii ametlik kui mitteametlik koostöö on äh, mõningatelegi probleemidele leidnud äh, väga kasulikud lahendused ja nagu me täna kuulsime, tegelikult oluline on see, et me suudame luua süsteemi, mis ühendab juba aastaid koostööd teinud piirkondi. aga ma pole nõus härra Deutschiga. härra Deutsch ütleb, et me peaksime piirama kuidagi makropiirkondade makropiirkondade loomist. mina leian, et äh, tegelikult äh, meil on veel selles valdkonnas potentsiaali, on koostööd, mis on juba aastakümneid äh, kestnud ja ma ei näe mingit põhjust, miks me ei peaks sellist koostööd tooma makropiirkondade süsteemi. ma olen nõus raportööriga, et kui tulevikus hakatakse looma makropiirkondi, siis tuleb selleks paika panna ka konkreetsed kriteeriumid kuulsime Poola eesistuja esindajalt äh, Henrika Maciska-Tendeselt, äh, millised äh, on selle teema finantsküljed. kuulasin tema ettekannet, kuid ma tahaksin küsida, et kas majanduskriisi tingimustes on võimalik üldse mingisuguseid tegevusprogramme luua selliste makropiirkondade jaoks? paistab, et Euroopa Komisjon on otsustanud territoriaalsele dimensioonile läheneda strateegilisest vaatenurgast ja pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat periood, aastat on makropiirkonnad prioriteet. nii et kuidas äh, seda praktikas ette kujutatakse? Kelly, minagi katsun teha lühidalt ettekanded olid huvitavad, kuivõrd minule pakub huvi Atlandi piirkonna strateegia. mind huvitab, kas see oleks kasulik ja kuidas milline oleks selle strateegia lisandväärtus Balti või Läänemere strateegia osas oli viisteist prioriteetvaldkonda ja kaheksateist suurprojekti ja mina tahaksin pisut täpsemalt nendest kuulda, selleks et äh, ise hinnata, äh, milles see lisandväärtus äh, seisneb. me ei saa sellest täpselt täna rääkida ajapuudusel, aga aga mm, teostatavusuuringud, projektide kasutegur huvitab mind, samuti turismiga seonduv. mind huvitab, mida on turismivaldkonnas saavutatud, kuidas, millal ja nii edasi. Need on küsimused, millest me paraku täna rääkida ei saa, aga mis mind huvitavad. suur tänu, Jean, ja ma pöörduksin nüüd ka komisjoni poole, komisjon on olnud äh, selle strateegia vedajaks, nii et äh, võib-olla kommenteeritaksite kommenteeriksite ka teie tänast teemat Euroopa Komisjoni vaatenurgast. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kuulasin väga tähelepanelikult siinseid ettekandeid ja sellele järgnenud arutelu ja kommenteeriksin neid üldist laadi kommentaaridega. mis puutub Läänemere kogemusse ja Donau kogemusse ja teistesse strateegiatesse, võin välja tuua mõningad tähtsamad elemendid. mõningad siin kõnelenud isikud väitsid, kui oluline on poliitilise soovi ja vormilise suutlikkuse ühitamine ja see on tõesti oluline Läänemere strateegia puhul äh, tuli selgelt välja, et me peame poliitilise pühendumuse kallal pidevalt koostööd tegema, kuid äh, samas peab meil olema ka haldusvõimekus äh, ja pikaajalised kohustused. selle tõi välja Läänemere piirkonna raport äh, väga hästi, see on sõltumatu raport, mida tutvustati Gdanskis ja öeldi, et, äh, et ainult poliitilisest entusiasmist ei piisa, et äh, strateegia lõpuni viia. ja teine asjaolu, millele juhiksin teie tähelepanu, me peame tegema tööd poliitikate öö, lähendamise osas. paistab, et me võime teha sellega kohaseid, sellekohaseid avaldusi teha on väga lihtne, aga aga praktikas ellu viia on seda väga raske ja Läänemere strateegia kogemus näitas, et on, on äh, piirkondi, kus see on toiminud äh, ja on samas piirkondi, kus see ei ole toiminud, sellepärast et äh, projektide ja programmide osas on juba, juba läbi räägitud või on teatavad erinevused haldussüsteemide vahel ja töötavade vahel ja, ja on puudujääke kooskõlastamise vahel, see on ühesõnaga saavutatav, kuid selle kallal tuleb tõesti tööd teha. ja kolmas asjaolu, millele juhiksin lõpetuseks teie tähelepanu, on äh, vajadus äh, minna kaugemale, vaadata kaugemale kui see üldpilt, äh, koostöö üldpilt. me peame vaatama, millised on äh, kitsaskohad ja kitsaskohad välja tooma. meil võivad olla projekti mõtted äh, tegevuskavas, äh, mis on selgelt välja toodud ja peame vaatama, kuidas need projekti ideed on teostatavad. praegusel hetkel me viime äkki läbi sellekohast uuringut ja minu meelest on väga oluline vaadata, Äh, kui oluline on äh, see algkapitali küsimus ja projekti edendajate rahastamisallikate juurde toomine, kuidas see toimib ja kuidas saab seda teha ja kuidas äh, võiks rahasta, rahastada uutmoodi ja nii edasi ja nii edasi lõpetuseks ütleksin veel, et Läänemere kogemus näitab, et transpordi planeerimise, energiataristu plaanimise küsimuses on tõesti võimalik koostööd saavutada, nagu härra Källi väitis, on turismivaldkonnas nii mõndagi saavutada võimalik ja, ja neid valdkondi on teisigi ja me peame ära kasutama need võimalused edu saavutada tegemist on suurepärase näitega sellest, mida võib saavutada territoriaalse ühtekuuluvuse abil äh, ja arukate valitsemise ja juhtimisvõrgustike abil me saame kokku hoida, kuid äh, meie institutsioonid, struktuurid äh, peavad olema usaldusväärsed ja meil on vaja ka vajal ka, ka ressursse, nagu raportöör rõhutas ja seda iseäranis kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast edasi. suur tänu, äh, Francois äh, Alfonsi, kas te soovite midagi lisada või? ei, ma ei tahaks arutelu liiga pikaks venitada ning me jätkame siis, kui me hakkame raportit esimest korda läbi vaatama. ja sellega lõpetamegi siis päevakorrapunkti number kümme arutlemisel ja tahaksin tänada meie külalisi ettekannete eest ja kui teil on äh, ettekandeid kirjalikult, siis äh, võiksite need äh, jätta meie sekretäriaadi esindajatele ja me saaksime neid jagada ka teiste regionaalarengu komisjoni liikmetega. see oli väga kasulik arutelu meile, aga nüüd asume hääletamise juurde ja nagu tavaliselt vaatame, kas teie hääletuskaardid on olemas, kas teil on need kaasas nii et äh, kas te võiksite oma hääletuskaardid sisestada hääletusaparaatidesse, nii et me saaksime kontrollida, kas need toimivad. ja katsehääletus, hääletus on alanud. Ah, the vote is closed et see hääletus on lõppenud, äh, ma saan aru, et keegi jättis hääletamata, ai siiski kõik hääletasid, nii et kõik on kontrollitud, paistab, et kõik toimib ja võimegi hääletamise kallale asuda. ja kõigepealt äh, hääletame Laslo Surjani arvamuse üle ja kui ma õigesti aru saan, siis Laslo soovib äh, paar sõna öelda. suur tänu! teen tõesti lühidalt, tegemist on tagantjärele hääletusega, mille me nüüd siis läbi viime, kuid informeeriksin meie komisjoni, et viimase kahe päeva jooksul õnnestus eelarvekomisjonil hääletusega lõpule minna ja äh, selle arvamuse äh, eesmärkidest on saanud nüüd äh, faktiline reaalsus ehk siis kõik makseeraldised, mida Äh, need viidi kooskõlla meie ettepanekutega, isegi mm, tehti ettepanekuid minna kaugemale, kuid äh, kärpe, kärbete ajastul ähm, komisjoni äh, ette pandust suuremad eraldised ei oleks olnud mõistlik, oli ka veel ettepanekuid mõningaid maksete kärpimiseks. selle suur osa eelarvekomisjonist lükkas tagasi, mis puudutas teisi ettepanekuid, siis peaaegu kõiki ettepanekud äh, üks kolmest, äh, mida rohelised esitasid, ei leidnud küll toetust, aga kõik teised praktiliselt äh, pilootprojektide kohta leidsid eelarvekomisjoni toetust, nii et ma paluksin meie komisjoni kolleegidele eelarvekomisjoni ettepanekut täiskogul toetada ja sellisel äh, juhul jääme meie järgmise aasta eelarve võitjateks ja meie eelarve on äh, siis kolme protsendi võrra suurem ühtekuuluvuspoliitikas äh, makse eraldiste osas. ja see on tõesti üks suur edulugu meie jaoks suur tänu, äh, sõnum oli selge, asume hääletama muudatusettepanek number üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. järgmiseks on kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, muudatusettepanek number viis ja kuus, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud ja lähme lõpphääletuse juurde. see on elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, äh, nelikümmend üks hääletas poolt. Äh, avaldame tunnustust raportööril, lähme edasi päevakorrapunkti number kaks. tegemist on äh, proua Kerstin Festhali raportiga, mis käsitleb demograafiat. ja kui ma õigesti aru saan, siis proua Vestfal sooviks ka siin sõna võtta. suur tänu, proua esinaine kallid kolleegid. Saksamaal on meil kombeks öelda, et äh, asjad, mille peale kulub palju aega, äh, kukuvad hästi välja, et kaua tehtud kaunikene. nüüd siis hääletame demograafiliste muutuste raportid, mõned meist on vahepealse aja jooksul vanemaks jäänud, äh, mõnda ootab meid eest välja teenitud vanaduspuhkus, tahaksin tänada kolleege hea koostöö eest, tahaksin tänada poliitiliste äh, fraktsioonide nõunikke ja Christine Chopin'i meie sekretäriaadist. raport, mille täna vastu võtame, on äh, suurepärane. jah, Kristjanne lahkub meie hulgast, avaldasime juba eile oma masendust selle üle, aga, aga nii see on. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime vist siiski. muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? suuline muudatusettepanek härra Pongalt muudatusettepaneku kakskümmend üks juurde, kui kellelgi on selle vastu midagi, ei ole, siis hääletame muudetud kujul muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt tõstke kõik, kes on kahekümne esimese muudatusettepaneku poolt äh, käed, sellepärast et praegu näen ainult koordinaatorite käsi. kes on vastu, kontrollime elektrooniliselt kahekümne esimest muudatusettepanekut muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud, eks ole, ei, siiski kontrollime, kolmkümmend viis. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu. kõik, kõik ei tõsta käsi, nii et äh, hääletame uuesti. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks suulise muudatusettepanekuga proua Garcia Perset, kas kellelgi on muudatusettepaneku vastu midagi, sellisel juhul muudetud kujul nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt neljakümne esimest muudatusettepanekut muudetud kujul hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt. vabandust, mida ütlesite? kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu. Äh, tulemus on ebaselge, kontrollime viiekümne kaheksanda muudatusettepaneku teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm ka kahekümne ühele. viiskümmend üheksa kes on poolt? viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu. ära kontrollime kuuekümne neljandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. ja kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend seitse suulise muudatusettepanekuga proua Garcia Peresilt, kas kellelgi on midagi muudatusettepaneku vastu, ei ole, sellisel juhul hääletame muudetud kujul, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime seitsmekümne seitsmendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt? kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma ei tea. sellisel juhul kontrollime üheksakümne teist muudatusettepanekut, hääletus on alanud. üheksakümne teine muudatusettepanek. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt? vastu. kontrollime, kontrollime seda. muudatusettepanek sada üks, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu kompromiss kolmteist, tuleb kontrollida. Äh, eh, kogu meie ajaloo jooksul esimene kompromiss, kus me peame kontrollima niiviisi. Äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaksteist ja sada kolmteist koos, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist ja sada kaheksateist, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu. jällegi hääletame kompromissi, kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletu. kontrollime saja kahekümne kuuendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa ja sada nelikümmend, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime saja viiekümne kolmandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud üks äh, sotsiaaldemokraat, palun loobugu hääletamisest. otsustage, kes teist. võiksite ehk omavahel kokku leppida, et kes korraks võtab kaardi välja mm. -hmm. ja tulemus on vastu võetud. ma ei tea, Viktor, mida sa hääletasid, aga igal juhul sada viiskümmend neli, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu kontrollime, saja viiekümne kaheksandat hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu. kontrollime saja kuuekümne esimest, kes on poolt. vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme põhjenduspunktide juurde. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut number kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number üheksa, kes on suulise muudatusettepanekuga, kellelgi pole midagi kõige vastu, muudetud kuju sellisel juhul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu. paistab, et tagasi lükatud, kuid ma arvan, et kontrollime igaks juhuks muudatusettepanek number kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, läheme edasi. tööhõivekomisjoni ettepanekud, esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi, vastu võetud, seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt, vastu. või seda ei hääleta, vabandust. ja seitseteist, kaheksateist jäävad ka vahele, nii et üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kas seda hääletame või mitte. siin on mul paraku vaja abi. kompromiss kolmteist, selle võtsime ju vastu. sellisel juhul me ei hääleta seda. niisiis, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd naistekomisjoni ettepanekud muudatusettepanek A. tahate koos hääletada neid? hääletame kõiki koos või? kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis hääletame kõiki äh, naistekomisjoni ettepanekuid koos, kellelgi ei ole midagi selle vastu. sellisel juhul hääletame neid koos. kas me oleme poolt? oleme vastu erapooletud, tagasi lükatud mm. -hmm. ja nüüd hääletame siis äh, raporti projekti. Äh, teeme seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletagem. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kuus poolthäält. suur tänu ja õnnitlused Kerstile. To the next vote, which is Mr Oleinik. nüüd lähme järgmise äh, hääletuse juurde hääle Olenitšaki Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava. alustame siis hääletamisega. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanekud kaks ja kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime kaks ja kolm, palun. sest meil on palju olukordi, kus ainult koordinaatorid tõstavad käed üles ja ma ei tea, kuidas seda lõplikku tulemust siis arvestada, nii et hääletamine on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. kompromiss üks nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud vist. see on üsna kummaline olukord. kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime üheksandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neli, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek kakskümmend neli. kakskümmend neli on suuline muudatusettepanek. kes on, kes on suulise muudatusettepaneku vastu, mitte keegi on isegi häälestama kahekümne neljanda muudatusettepaneku üle, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja see on kõik ja lõplik hääletus elektrooniliselt. hääletus on nüüd alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. neljakümne poolthäälega, see on hea tulemus, heaks kiidetud. aitäh, seega läheme neljateistkümnenda punkti juurde ette eh, proua Kularska-Bobinska Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine. siin on meil ka esimene arutelu, võib-olla proua Kularska-Bobinska soovib sõna. ei, siin on siiski hääletus. <coughs> Sorry, so it's just okay. uh, you, you, you want to take the floor oh,? Just, yeah, just. soovite sõna? jah, me peame hääletama kuid võib-olla oleme nüüd juba hiljaks jäänud, meil oleks siin artikkel viiskümmend pidanud olema Ahveti komisjonis. Te olete alati koordinaatorina, saate seda alati paluda ja mina tulen teile vastu. aga nüüd meil on vist äh, liiga hiljaks jäänud sellega, see mõjutab meie tööd. olgu siis, hääletame kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, siis me läheme seitsmenda muudatusettepanekute, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud nüüd kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kui ma õigesti aru sain. siin on suuline muudatusettepanek, kes keegi on selle vastu, ei ole, seega hääletame kakskümmend kaks muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd hääletame siis lõplikult äh, elektrooniliselt, palun, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolt häält, nii et palju õnne proua Kolaskar-Bubinskale aitäh äh, kõikide muudatusettepanekute eest ja koostöö eest, suur tänu! nüüd läheme järgmise hääletuse juurde, mis, ei, ei. jah, me võtsime selle juba vastu. nii et hääletamine on lõppenud, nüüd ootame härra Dirk Aanerit, kes jääb pisut hiljaks nii et kas me saame minna seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, aga kõik vist ei ole siin. Next meeting. Uh, so we, we adopt this change, no, no. Hmm? So we, we change, I say it, no? Yeah, that we will report it. Dear colleagues, as Madame Constant-. kallid kolleegid, kuivõrd uh, vastav kolleeg ei ole kohal, siis seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt tuleb arutlusele järgmine kord, sest me ei saa seda ilma temata teha. nii et viimane päevakorrapunkt enne pausi on Dirk Aaneri ettekanne. seega teeme pausi seni kuni Dirk Anner kohale jõuab, palun ärge väga kaugele või isegi ruumist välja minge. me ootame teda, kui keegi, kas keegi teab, millal ta saabub? ta peaks saabuma umbes viie minuti pärast, palun jääge meiega.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 Uh, head kolleegid, ma loodan, et me saame alustada taas oma koosolekuga. ja ma loodan, et kõik teised kolleegid ka, kes huvi tunnevad, äh, selle vastu tagasi tulevad. annaksin koheselt sõna peadirektorile Dirk Aalerile, kes tutvustab hiljuti komisjonis vastu võetud äh, töödokumenti ühtekuuluvuspoliitikas äh, tehtud vigade analüüsi kohta ning äh, komisjoni poolt võetavate meetmete kohta. suur aitäh, äh, daamid ja härrad, äh, lugupeetud liikmed, tere hommikust kõigile, vabandan, et hiljaks jäin, aga olin väga suures liiklusummikus. iga aasta me arutame ühenduse eelarve äh, täidesaatmisega kaasnenud vigu ning iga aasta me jõuame järeldusele, et just just ühtekuuluvusvaldkonnas ja eriti just regionaalpoliitika vallas on endiselt palju probleeme, millele on vaja lahendust leida. see toimub iga aasta ja iga aasta võrdleme me olukorda eelmise aastaga. meil on nelja-aastane kogemus alates kahe tuhande seitsmendast aastast ja me oleme üritanud seda kogemust ära kasutada ja vaadata, kas on võimalik midagi ka sellest õppida. ning just sellest ma täna teile tahaksingi rääkida. ehk siis esimestest õppetundidest või järeldustest, mis me saame teha. tegemist ei ole analüüsiga, mis põhineks ainuüksi Euroopa kontrollikoja tööl, vaid lisaks äh, sellele on meil veel kaks muud alust. üheks neist on meie enda töö. ja tuleb ütelda, et meil on viie aasta kohta väga hästi dokumenteeritud andmed ning samuti liikmesriikide ametite andmed. Te teate, et meie, meil on erinevaid kontrollitasandeid ning, ning äh, iga programmi või iga liikmesriigi kontrolli äh, läbiviimine on ka väga oluline. esmalt vaadakem üldisi tingimusi, äh, üldisi tulemusi, vabandust, siin on ära toodud olukord, mis põhineb Euroopa Kontrollikoja analüüsil ja kätkeb see perioodi aastast kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat, äh, kuni kahe tuhande üheksanda aastani kontrollikoda äh, on välja toonud kaks aspekti, üks äh, puudutab äh, tekkinud vigade sagedust, see on roosa joon ning teine on vigade määr. ja see on siniseks jooneks, mis on allpool muidugi me olime väga äh, rõõmsad selle üle peadirektoraadis komisjonis, kui me nägime, et kahe tuhande üheksanda aastal on vigade määr vähenenud ja seda oluliselt. aga samas me olime teadlikud ka sellest, et kahe tuhande üheksanda aasta äh, andmed äh, on erilised, sellepärast et kaks tuhat seitse kuni kaksteist, kaks tuhat kolmteist perioodi vältel pidime me piiratud arvuga riikides ära kasutama teatud hulga vahendeid ning need piiri, piirkonnad, kellel oli kahe tuhande kuuendal aastal probleeme, Nemad ei ole veel kaasatud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, analüüsidesse. seega me ootame suure huviga ka selleaastaste äh, vigade määra. me omalt poolt eeldame, et kõikumisi endiselt äh, veamääras on, aga taolised kõikumised siiski viivad selleni, et vigade määr on madalam kui aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse. seda kahel põhjusel, esmalt seetõttu, et vahepeal on väga palju meetmeid võetud ja teiseks põhjuseks on see, et kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, programmeerimise perioodi saabumisega seoses äh, väga paljud äh, eeskirjad muutusid, nii et me oleme palju karmimalt suhtunud vigadesse nüüd tahaksin analüüsida natukene tekkinud vigu ja rääkida neist meetmetest, mis me oleme võtnud. mis on viga, kuues slaid. viga äh, leiab aset siis, kui tehingut ei viida läbi vastavalt äh, regulatiivsetele ning äh, õigusloomelistele sätetele ning selle tulemusena tekib vale äh, valevahendite kasutamine, millest tuleb komisjoni teavitada. Äh, viga, mida, mida ei mõisteta vea all ja see aitab või vältida siis valetisti mõistmist. viga ei tähenda seda, et raha oleks kaduma läinud, et äh, raha oleks õhku haihtunud või et see oleks lihtsalt ära kulutatud see tähendab seda, et enamikul juhtudel ikkagi raha on läinud täpselt nende projektide jaoks, kuhu, mille jaoks see on ette nähtud. küll aga, kui on jõutud projektide elluviimiseni ning raha kasutamiseni, siis, siis on tekkinud teatud kõrvalekaldumisi, näiteks avalike hangete puhul ei, teatud kriteeriume ei ole õigesti kohaldatud või siis on tekkinud äh, kõrvalekaldumisi äh, käibemaksu puhul. nii et jah, raha on projektidesse äh, jõudnud, see raha on ära kasutatud, aga maksete osas on tekkinud teatud äh, kõrvalekaldeid, äh, nagu ma ütlesin, väga harva. Äh, me näeme, et auditite puhul, mis me oleme läbi viinud, tulevad välja ka pettuse juhtumid. tegemist oleks siis olukorraga, kus isikud on teadlikult üritanud petta põhjusi selleks on mitmeid, seda seetõttu, esmalt seetõttu, et paljud liikmesriigid ise tegelikult pööravad väga suurt tähelepanu pettuse küsimustele ja tegutsevad niipea, kui on tekkinud pettuse kahtlus. teiseks põhjuseks ja ka see on väga oluline, on see, et kui me pettusele jälile saame või kui meile esitatakse kaebus või kui me eh, saame mingitki teavet selle kohta, et kuskil võib olla tegemist pettusega, siis koheselt me teavitame vastutavat ametit, eh, Olafit, eh, pettusevastast ametit ning samuti ka vastavat ametit liikmesriigis ja sealset pädevat asutust ning need äh, ametid viivad läbi uurimise. seda liiki juhtumeid on väga palju ning väga tihti lõpetatakse need uurimised sellega, et pettust ei ole aset leidnud. muidugi on ka juhtumeid, mida tuleb pikemalt jälgida ja mis lõpuks siiski päädivad sellega, et jõutakse välja kohtusse pettuse asjas. siiani aga pettuse juhtumeid oleme me väga vähe avastanud. paar sõna ka metoodika kohta, mille alusel me oma hinnanguid ja arvutusi teeme. esmalt kohus kasutab äh, statistilist metoodikat. igal aastal äh, aasta andmete põhjal vaadatakse üle aasta olukord, see on seotud kohtu, see on kohtu ülesanne, äh, kohus peab kinnitama ära aasta. kahjuks vahel tekib teatud äh, konflikte mitmeaastase programmeerimisega, sellepärast et kui lõpptulemus, lõpptulemusena selgub, et viga on tekkinud, aga me avastame selle aastal N pluss üks või N pluss kaks, siis äh, mm, parandus leiab aset perioodi alguses. seega tekib olukord, kus programmeerimisperioodi lõpus, seitsme aasta möödudes, kui kõik parandused on sisse viidud, siis me jõuame kõike kokkuvõtva otsuseni vigade kohta vastaval perioodil. see aga ei kajastu kontrollikoja lähenemises Kont me oleme üritanud omalt poolt omaalgatuslikult ka üheksakümne neljanda kuni üheksakümne üheksanda aasta ülejäänud vigade määra vaadata. ning äh, selle kohta meil andmed on ja kui kõik parandused on äh, sisse viidud äh, programmeerimisperioodi lõpus, siis alles jäänud vigade määr on väga palju madalam äh, sellest äh, veamäärast, mis tuleb välja Kontrollikoja iga-aastasest analüüsist. aga Kontrollikoda muidugi igati õigustatult lähtub sellest, et eelarve Euroopa Liidus on iga-aastane ning seega peab äh, ka iga-aastaselt kontrolli läbi viima. nii et äh, lõpptulemusena on hea kasutada mõlemat tegutsemisviisi iga-aastase ja mitmeaastase kontrolli osas tuleb ütelda, meie jälgime igati ka Kontrollikoja poolt kasutatavat meetodit, aga meil on üks probleem. vahel tekib raskusi nimelt, kui tuleb vigade hulka hinnata. kontrollikoda hindab seda, kas tekkinud on veaga või mitte, milline on äh, võimalik kahju eelarvele, kui viga on võimalik mõõta ja langetab siis oma lõpliku otsuse. kui aga meie hakkame vigu mõõtma, siis me peame silmas pidama seda, et hiljem tuleb meil ka raha liikmesriikidelt ning programmeerivalt ametilt sisse nõuda ning kui me seda teeme, siis sellisel juhul tuleb me kehtestada ka proportsionaalsuspõhimõtet. see tähendab seda, et me peame vigu mõõtma, aga arvestama sealjuures samuti proportsionaalsusega. heaks näiteks selle kohta on avalik avalikud hanked. avalike hangete vallas eh, kontrollikoda, kui ta vigu käsitleb, siis eh, kui nad leiavad, et on tegemist eh, väikese veaga, siis nad jätavad selle kõrvale, kui tegemist on keskmise või sa-, või tõsise veaga, siis nad ütlevad, et jah, siin on kõik valesti läinud. kui meie aga selliseid vigu käsitleme, siis me jõuame järeldusele, et jah, viga on tehtud, aga äh, kahju, mis selle veaga on kaasnenud Euroopa Liidu eelarvele, on piiratud ja me võib-olla nõuame sisse viiskümmend, kakskümmend viis, võib-olla isegi kümme protsenti vastavalt vea tõsidusele. sellistel juhtudel on äh, meil vigade mõõtmisel erinev süsteem kui kontrollikojal. seda väga tihti juhtunud ei ole, aga laias laastus iga aasta ühe või kahe juhtumi puhul äh, erinev, esineb arvamuste erinevusi. nüüd, kui me vaatame omaenda analüüsi ning kontrollikoja oma ning äh, liikmesriigi ametite oma, siis äh, tuleb väga selgelt välja, et äh, vigu esineb peaasjalikult kahes äh, valdkonnas, esmalt abikõlblikkuse osas, see tähendab seda siis, et projektid või osad projektidest või maksenõuded esitatakse niimoodi, et nad ei vasta meie eeskirjadele. ja teiseks äh, probleemseks valdkonnaks on avalikud hanked. ka siin on endiselt väga palju vigu ning väga palju kõrvalekaldumisi liikmesriikides äh, selline olukord on tüüpiline regionaalfondi osas, sotsiaalfondi osas, kus avalike hangete roll on väiksem ja suurem osa vigu tuleneb abikõlblikkuse, abikõlblikkusest. mis võib siis viltu minna avalike hangetega, vaadakem järgmist slaidi. esmalt, tihtilugu me näeme, et taotluste hindamine leiab aset valesti, kas kasutatud kriteeriume kohaldatakse valesti või siis äh, kindlaks määratud kriteeriumid äh, ei ole õiged. teine probleem, mis tihti ilmneb, on on pakkumise puudumine, sellepärast et äh, kogu menetluskord on vigane seda juhtub päris tihti. suur projekt on juba käimas, tekib probleem ja korraga on vaja lisatöid teha või siis on vaja ümber korraldada töö. sellisel juhul juhtub tihtilugu, et projekti läbiviijad Äh, lihtsalt äh, soovivad jätkata selle ettevõttega, kellega nad juba on töötanud, äh, sellepärast et need vahendid on kõik juba koha peal, nii et nad jätkavad samadega ettevõtjatega, aga avaliku pakkumise eeskirjades on ette nähtud, et kui teatud lävesid ületatakse, siis tuleb korraldada uus hange ja selliseid probleeme tekib väga palju just. ja vahel tekib probleeme ka avaldamisega, avaldamisnõuetega. ei piisa sellest, kui avaldatakse ähm, pakkumine lihtsalt ministeeriumi teavete tahvlile ja sinna pannakse kirja, et äh, täna anname teada, et leiab aset äh, avalik pakkumine. ikkagi on äh, teatud selged eeskirjad, millest tuleb kinni pidada, aga vahel seda ei tehta. abikõlblikkuse vead. üheks veaks on kulud, mida ei saa tagasi maksta, aga mida nõutakse või vale kaasrahastamismäära arvutamine või siis äh, käibemaksu äh, tagasi taotlemine. Leena ka ja mina ise äh, teame, et need probleemid puudutavad teatud probleeme, milles see siis seisneb? programmi täideviimisel teatud juhtudel on see lubatud, et, on lubatud, et liikmesriik või regioon valib välja projekti, mis on juba tegelikult minevikus äh, läbi viidud riigi rahaga ja äh, üritab seda siis kaasrahastada Euroopa Liidu eelarve alusel pean ütlema, et mulle isiklikult see eriti ei meeldi, sellepärast et sellega kaasneb kahte liiki raskusi. esmalt on sellega seotud äh, täiendavuse või lisaprojektide küsimus ja teiseks äh, on projekt esmalt läbi vaadatud äh, liikmesriigi eeskirjade asemel, alusel, sellepärast et varem rahastati seda liikmesriigi rahadest ning seda ei vaadata uuesti läbi vastavalt Euroopa Liidu eeskirjadele. vahel aga liikmesriigi omad on paindlikumad ning see, mis läheb läbi liikmesriigi puhul, ei oleks võimalik, oleks vigane menetlus Euroopa Liidus. nii et selliste juhtumitega see aasta oleme me mitu korda kokku puutunud ma oleksin väga tänulik, kui oleks võimalik seda rohkem teiega arutada, kui me hakkame järgmise perioodi, järgmist perioodi reguleerima. üks küsimus, mis tihtilugu mulle esitatakse, puudutab geograafilist ulatust. jah, tõepoolest iga aasta on teatud hulk riike, mis sellel aastal, sellel konkreetsel aastal tõusevad esile selle tõttu, et seal on eriti palju vigu korda saadetud. üldiselt, kui me vaatame paari esimest juhtumit, kõige hullemaid juhtumeid, siis need katavad võib-olla kaks kolmandikku kogu veamäärast aasta kohta. me oleme üritanud mitte ainult iga-aastast väärtust arvestada, vaid äh, lähtuda mitmeaastasest, kolme-nelja-aastasest perioodist, mis siis juhtub? kas sellisel juhul kogu pilt muutub või me näeme, et tegemist on süstemaatilise probleemiga? ning kui me võtame ette viimased viis aastat, siis tegelikult me näeme, et äh, vead äh, esinesid eelkõige Itaalias, Hispaanias, aga isegi Itaalia, Hispaania puhul ei ole tegemist üldise nähtusega, vaid äh, need puudutasid eelkõige teatud piirkonda neis riikides. muidugi mõistame, ei ole tegevusetult ootama jäänud, vaid oleme kontakti astunud vastavate riikide ja piirkondade ametitega ja oleme üritanud vaadata, kuidas neist probleemidest üle saada ning nüüd ma jõuan meie enda töö juurde, mis me teeme iga aasta äh, koostades auditeid ning kogudes informatsiooni. ning siin me näeme, et kui vaadata kõiki kolmesadat ja veel kolmesadat neljakümmet programmi, siis pean ütlema et, et üheksakümnel protsendil juhtudel on äh, mul tunne vastavalt sellele infole, mida ma saan oma kontrollijatelt ja ka neil, kes programme jälgivad, on mulle jäänud mulje, et me võime põhjendatult uskuda, et kõik läheb nii, nagu vaja. jääb üle aga kümme protsenti. sotsiaalfondi puhul on arvud suhteliselt sarnased iga kord, kui taolised äh, probleemid tõstatuvad, oleme me üritanud oma iga-aastases tegevusaruandes seda käsitleda ning me oleme üritanud probleemiga, probleemi kohe lahendada koos liikmesriigiga, kus on tekkinud. kui me vaatleme aastat kaks tuhat kümme, siis ütleksin, et suurem osa probleemidest mis puudutavad kahe tuhande kümnenda aasta reservi, tegelikult võib-olla leiavad lahenduse vastavate ametitega. ja kõrvalepõikena tuleb ütelda, et hea meel on näha, et koostöö enamuse liikmesriik, enamike liikmesriikide piirkondade vahel laabub üha paremini probleemide lahendamisel. probleemide lahendamise osas äh, me teeme kahte, esmalt äh, ennetustegevus, me osaleme kõikides äh, järelevalvekomisjonides, kus arutatakse väljavalitavaid projekte, meil on kõikides sellistes komisjonides oma vaatleja olemas, me saame eksperdina sõna võtta ja me saame tähelepanu juhtida teatud võimalikele probleemidele, mis meie meelest võivad esile kerkida samuti korraldame iga-aastaseid koosolekuid äh, projektijuhtide ning äh, liikmesriikide ametitega, kus me arutame neid probleeme, mis me oleme aasta jooksul avastanud ja vaatame, kuidas oleks neile võimalik, võimalik lahendust leida ja samuti üritame me kahe- või mitmepoolsetele alustele pakkuda juhendust ja tuge oma kolleegidele liikmesriigi ametites. ma usun siiralt, et taoline ennetav tegevus tegelikult lõpptulemusena viib meid edasi. lisaks sellele eh, samuti eh, me tegeleme vigade parandusega ning karistustega ja tuleb ütelda, et me oleme päris karmikäelised, kui tegemist on maksete peatamisega, kui probleeme tekib, siis me pigem peatame maksed ning läheme liikmesriiki kohale ja üritame probleemi lahendada ja seejärel me jätkame maksetega. üheaastane kogemus on küll väga väike, aga pean ütlema, et minu enda seisukoht pärast seda esimest aastat on selline, et äh, see on päris positiivne lahendus, ma arvan, et äh, tagasiside liikmesriikidelt on olnud üpriski positiivne. veel üks äh, aspekt, milles me oleme ka siinse komisjoni nõuandeid kuula võtnud, on see, et me oleme keskendunud eelkõige just neile juhtumitele, kus on teatud oht täheldada Äh, need ohud on seotud kas suurte summadega või sellega, et kogemustest me teame, et programmeerimis- või kontrolliametid ei ole veel täielikult äh, niivõrd äh, töökorras, kui me sooviksime seda. jah, ligikaudu kaks kolmandikku kontrolliametitest kellega me töötame, on nüüd jõudnud sellele tasandile, kus võib ütelda, et nad äh, toimivad päris hästi. ja kolmandiku puhul endiselt äh, me peame neid toetama. Äh, kui Kontrollikoda on oma analüüsi läbi teinud ja meiegi oleme oma analüüsi läbi teinud ja kui meile esitatakse konkreetseid äh, taotlusi, siis äh, muidugi me äh, tegeleme nende küsimustega väga tähelepanelikult. avalike hangete puhul äh, tuleviku seisukohalt, aga ka juba tegelikult praegu me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega, analüüsime sel-, neid vigu, mis tekivad ning korraldame seminare, tutvustusi, koolitusi äh, eesmärgiga jõuda täieliku ühendusõiguse mõistmiseni. abikõlblikkuse kohta tahaksin ütelda, et me selle perioodi käigus juba alustasime ja jätkame jä veelgi enam järgmisel perioodil. tahame me lihtsustatud äh, kulusid kasutada, ehk siis me, meie sooviks on, et liikmesriigid seda süsteemi rohkem kasutaksid ja me loodame, et selle tulemusena järgmise perioodi vältel, kus isegi lihtsustatud süsteemi on veelgi lihtsustatud, siis me, siis äh, reaktsioon on positiivne. spetsiifilised valdkonnad äh, ja retrospektiivsed projektid siin me pakume suuniseid äh, äh, projekte läbiviivatele ametitele ning samuti kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist osa on ajutine sulgemine aset leidnud ja viimaste kuude jooksul me oleme samuti äh, finantskorraldusega tööd teinud ja me oleme väga palju just selle nimel töötanud, et äh, üle saada neist probleemidest, mis viimase aasta jooksul on välja tulnud. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, mm, küsimusi selgitab minu kolleeg täna pärastlõunal, aga lihtsalt paar sõna, jah, me tahame jätkata lihtsustamise teel, jah, me tahame endiselt äh, tugevdada ka riskipõhist auditeerimist ja me tahame ka äh, lähemalt koostööd teha nende äh, auditit läbiviivate asutustega, keda me saame usaldada. me üritame sisse viia süsteemi mille me oleme üle võtnud maaarengu kolleegidelt, tegemist on süsteemiga, kus äh, me iga-aastaselt vaatame läbi äh, raamatupidamise, seda muidugi vastavalt ühtekuuluvusnõuetele. ning selline clearance äh, menetlus tagab selle, et programmeerimisperioodi lõpus Äh, on võimalik vältida seda, et kõikide seitsme aasta probleemidega tuleb perioodi lõpus äh, tegu, tegelema hakata. ja võtaksin kiirelt kokku. meil on nüüd neli-viis aastat kogemusi äh, kontrollimisega ning nende nelja-viie aasta jooksul oleme me näinud, et tänu tehtud jõupingutustele ja tahaksin tänada teid ka teiepoolse toetuse eest. tänu tehtud jõupingutustele on olnud äh, võimalik vähendada tunduvalt veamäära ja seda kahekordselt äh, võrreldes mineviku veamääraga. ning me loodame, et nii see ka jätkub, ei ole mingit põhjust, miks see nii peaks minema. aga siiski veamäär on kõrge ning see kõrge veamäär on probleemiks eriti just regionaalpoliitika osas ja sotsiaalfondi kasutamise puhul. see tuleneb erinevatest maksetest, mis on sotsiaalfondiga seotud, me oleme, on õnnestunud aga kas me, me peame suutma veamäära veelgi kiiremini alandada. jah, me jätkame süsteemi paremaks muutmisega ka tulevikus. viimase viie aasta kogemustest oleme me väga palju õppinud, me saame selle põhjal oma tööd jätkata ning ka selle perioodi vältel teeme seda äh, ning kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni, mil viimased maksed aset leiavad, kuid samas me oleme juba väga palju sellest äh, õpitust ära kasutanud ka uute eeskirjade koostamisel, nii et meil saaks olema veelgi parem raamistik äh, järgmiseks perioodiks. ja lõpetuseks tahaksin veel ütelda suur aitäh kõikidele komisjoni liikmetele teie toetuse eest kõikide nende aastate jooksul, mil me oleme seda väga keerukat äh, ja libedat küsimust arutanud, aga lõpptulemusena ikkagi äh, sõltub kogu meie poliitika usaldusväärsus sellest, aitäh. Thank you, thank you very much. suur tänu, Dirk. võib-olla on kolleegidel küsimusi, kommentaare, palun. suur tänu, härra Aaner mina olen tegelikult äh, meie komisjonis äh, asendusliige, aga sellegipoolest äh, oli mul väga hea meel täna siia tulla ja, ja teie ettekannet kuulata, sellepärast et teie kirjeldatu on üks osa minu igapäevasest tööst, ma kuulun ka eelarve kontrollikomisjoni ja eelarve komi-, kontrollikomisjonis räägime me lakkamatult sellest, kuidas vigade ja möödalaskmiste arvu vähendada. me kõik oleme nõus, et näiteks äh, regionaalfondi maksevead on häbiplekiks äh, Euroopa Liidu institutsioonide kuvandile ja ma arvan, et me kõik peaksime töötama selle nimel, et äh, vigade arvu vähendada. Teie pingutused paistavad olevat kandnud vilja ja Kontrollikoja raport on näidanud, on toonud välja positiivseid suundumusi kahe tuhande üheksandal aastal tuvastati vigade määra vähenemist viiekümne protsendi võrra maksete valdkonnas. ja see tähendab siis seda, et vigade esinemine on vähenenud äh, poole võrra ja loomulikult me, meile meeldiks, äh, kui selline vähenemine ka jätkuks. mina olen sel aastal komisjoni äh, eelarve heakskiidu teema raportöör, variraportöör ja selles, sellega seoses tahaksin ma küsida, mis te arvate, et kas meil on, õnnestub ehk seda näitajat veelgi vähendada, nii et see oleks alla viie protsendi? nii et äh, kui me kasutame siin nüüd äh, kontrollikoja värvikoodide süsteemi, et me liiguksime siis punaselt äh, värvilt, märgistusvärvilt kollasele. ja mis puudutab taaskaasamist, siis ma ei ole kindel, et see toimib. kui on makseviga olnud ja seda korrigeeritakse siis ma tahan teada, kuidas asi edasi läheb, kui on äh, viga tuvastatud, äh, siis ma tahaksin teada, äh, kui palju seda arvesse võetakse vigade arvestusel. kas see mõjutab ka lõpetatud finantsaasta hinnangut? mulle meeldiks äh, rääkida sellest ka Kontrollikojaga, sellepärast et vigade puhul on äh, kaks võimalust, kas me saame neid vältida või korrigeerida. aga korrigeerida saame ainult neid vigu, mis äh, on tuvastatud. ja loogiliselt võime siis järeldada, et meil võib olla siis ka üle vaadatud või läbi vaadatud vigade määr, mis oleks väiksem kui algne vigade määr ja siis äh, häired, tööhõive, äh, peadirektoraadi kontrollid peatasid projektid äh, siis, kui avastati viga ja ja see tegelikult mõjutas positiivselt vigade määra kas teie kasutate ka sellist äh, instrumenti intensiivselt ja kui, siis millised äh, projektid on peatatud? suur tänu ja van Lambert van Nistelrooy. suur tänu. ka mina sooviksin tänada teid selle raporti eest. me oleme rääkinud äh, arengutest ja nüüd on õige aeg rääkida ka uutest määrustest ja korraldustest ja sellest, kuidas äh, meie ette pandud äh, muutused praktikas rakenduvad. ma tervitan neilt seda muutuste tendentsi ja nii palju, kui ma aru saan siis äh, iga-aastased arvud tegelikult äh, on pärit mitmeaastasest äh, planeerimispaketist ja sellega seoses võivad tulla, võib tekkida teatavaid variatsioone. kuid me peame siiski meeles pidama ka seda, et arvud võivad olla erinevad ka geograafiliste erinevuste tõttu erinevate riikide vahel ja erinevate piirkondade vahel, aga igal juhul suhtun positiivselt teie ettekandesse, teie raportisse. ja sellise koostöö puhul liikmesriikide poolt tuleb ka oma va-, oma vastutus ja ka ne-, oma vahendid ja sellega kaasnev vastutus, liikmesriigid on valmis sageli seda kandma ja mõned äh, liikmesriigid on öelnud, nad on äh, valmis äh, detsentraliseeritud kulutuste vastutuse enda peale võtma, loomulikult tsentraliseeritud kontroll jääb alles, kuid kulutuste vastutus läheb neile. ja mina olen väga selle poolt, olen seda alati toetanud ka eelarve kontrolli kontekstis ja tahaksin teada, mida härra Aaner sellest arvab ja minu järgmine kommentaar. vigade ja kõrvalekarrete vastane võitlus paistab põhinevat suures osas liikmesriikide auditimenetlustel. iga programmi kohta igaüks audit paistab olevat selline üldpõhimõte meie töös. aga kui te väidate, et auditeerimises on neliteist siseprotseduuri, siis äh, on see hoopis teine asi ja liikmesriikides on oma järelevandme ja järelevalve äh, protseduurid ning äh, väga lihtsate projektide puhul äh, võib-olla viiakse läbi mitu erinevat auditit, mis muudab nende töö vägagi keerukaks, nende projektide toimimise keerukaks. ja mis puudutab teie raportit, siis kõik üksikasjad ei olnud ühtviisi kergesti arusaadavad, rääkisite uutest rahastamisviisidest, riski maandamisvõimalustest, Euroopa Investeerimispanga kasutamise võimalusest. <clears throat> ja ma mõistan, et nii nõukogu kui komisjon sooviksid, et selliseid äh, instrumenti äh, rakendatakse, rakendataks tulevikus äh, kolm kuni neli korda rohkem ja kui projekt ei ole kul-, kasumitootlik kolme, nelja aasta jooksul, siis pangad ei taha investeerida. tõsi, ja kui me panku stimuleeriksime, pankadele pakuksime mingisuguseid stiimuleid, siis nad võib-olla oleksid valmimad osalema aga mõnikord on äh, auditeerimissüsteemid äh, niivõrd põhjalikud, niivõrd koormavad, et, äh, et tegelikult on, muutuvad need takistuseks sellistele arengutele. ja kolme-nelja-aastase peri jooksul, aastane periood võib tekitada ebakindlustunnet aga lõppkokkuvõttes tahaksin öelda, et me täname teid teie tehtud ülevaate eest ja kui lõpuks raport esitatakse meie komisjonidele, siis oleme valmis seda põhjalikumalt arutama. härra Stavrakakis, suur tänu, tahaksin samuti omalt poolt tänada härra Aanarit, et ta on täna tulnud meie komisjoni ning teinud sellise huvitava ja äärmiselt kasuliku ettekande ja tegemist on äh, selge, väga põhjaliku ja õigeaegse analüüsiga ühtekuuluvuspoliitikas tehtud vigade kohta ja on selge, et ainult siis, kui me teame, kus ja millal vigu toime pannakse, on meil võimalik äh, nende vigade vastu võidelda ja jõuda äh, null protsendi vigadeni. enamus projekte tegelikult viiakse läbi ilma, et tekiks suuri vigu ja võib-olla me võiksime natukene teistmoodi läheneda asjale, kõik need äh, pikad ja lõputud arutelud vigadest ühtekuuluvuspoliitikas, äh, millega me iga aasta silmitsi seisame. Äh, iga aasta me räägime neist ja igal aastal räägitakse see, nende vigadega seoses ühtekuuluvuspoliitikast vägagi kriitilisel toonil. härra Aaler võiks tulla eelarve kontrolli komisjoni puhastama ühtekuuluvuspoliitika renomeed lähtuvalt nendest uutest äh, tõsiasjadest, mida te meile täna tutvustasite. me tahame loomulikult, et kõik programmid oleksid äh, niivõrd usaldusväärsed kui vähegi võimalik, äh, aga on ka selge, et meil on paigas õiged meetmed selleks, et tagada abikõlbulikkusega seotud vigade vältimine. ja ja isegi kui me jõuame äh, vigade puudumisele, täieliku puudumiseni, siis äh, haldus äh, avaliku hanget, avalike hangete osas oleks ikkagi umbes kaks protsenti vigasid. kas härra Aaner teeb, kavatseb teha konkreetseid ettepanekuid selleks, et avaliku hankega seotud vigade määra samuti nullini viia ja millised need ettepanekud oleksid? suur tänu ja härra Vlasak ütleb proua esinaine. suur tänu. ka minu tänusõnad selle tutvustuse eest loomulikult kogu seda protsessi tuleb äh, vaadata selle protsessi äh, pikema arengu taustal, me oleme püüdnud paika panna eeskirju, me oleme püüdnud äh, Äh, asju lihtsustada, oleme püüdnud äh, olukorda paremaks muuta, koolitades äh, fondi haldava personali, fondi haldavat personali ja kõige selle tulemusena on vigade määr vähenenud. mina toonitan, kui oluline on personali koolitamine kui kontrolle läbi viiakse, kontrolle viiakse läbi ju palju ja erinevatel tasandil, kuid igal juhul kontrolle läbi viies on meil vaja äh, oma ühtlast süsteemi kontrolli tulemuste analüüsimiseks ja äh, edastamiseks. kõik taotlejad äh, peavad saama teiste vigadest õppida. see on avatuse üks põhimõtteid. ja jääb veel erarahade küsimus erinevate projektide puhul, ma arvan, et sellisel, selliste juhtumite puhul me peame veel tõsisemalt tööd tegema, et olukorda muuta, rahasid, raha palju ei ole ja igasugused eravahendid on väga teretulnud ja kas teil on ka sellega seoses mingeid soovitusi plaanis? kolleegid, kas keegi soovib veel esitada küsimusi või kommentaare? proua Peres, palun. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Agradezco la información y la radiografía que nuestro invitado. Suur tänu selle röntgenpildi eest vahendite kasutamise olukorrast ja kogu teie info eest me kõik loomulikult tahame vigade määra vähendada nii palju kui vähegi võimalik ja meile oli rõõmsaks uudiseks see, et vigade määr on vähenenud viiekümne protsendi võrra, härra Haaner rääkis Hispaanias ja mainis Hispaaniat kui riiki, kus esineb vigu. minul on ka oma info, olen konsulteerinud meie keskvalitsuse ja kohaliku tasandi ametivõimudega tahaksin sellega seoses küsida, et kas te olete kasut-, oma kasutatavat meetodit äh, ka ise hinnanud? on haldusvigu, äh, hald-, on erinevad haldusvigadega ka kategooriad, tõsised vead, vähem tõsised vead, äh, võib-olla te võiksite täpsustada seda? Uh, kallis Terk, ka minul on küsimus. Teie Euroopa Komisjon on püüdnud liikmesriikide saavutusi parandada ja kõrvalekaldeid vähendada regionaalpoliitika kontekstiks keegi ei tea täpselt, kuidas regionaalpoliitik-, kõik teavad, et kui see, kuidas regionaalpoliitika eeskirjad praktikas toimivad koha peal, sõltub konkreetse öö, äh, haldusorgani kohapealsest olukorrast, et ükskõik, kuidas me seda avaliku ha-, äh, riiklike hangete süsteemi parandame ja ja auditisüsteeme parandame, äh, kui liikmesriikide tasandil midagi ei muut-, muutu, siis ikka võib äh, juhtuda seda, et tekib vigu, kohapealne vigade vältimise suutlikkus, haldussuutlikkus määrab väga palju. ma tahaksin küsida, et kas meil on mingisuguseid tõendeid selle kohta, et liikmesriigid äh, ei äh, vii sisse parandusi Euroopa poliitikat rakendusvaldkonnas me tahame mõistlikke arukaid eeskirju ja me, me töötame selle kallal äh, palju, me anname endast parima, et äh, kontrollid oleksid otstarbekad, kuid äh, liikmesriikidel on siiski ka oma roll ja on liikmesriike, kus need kontrollid ei ole nii põhjalikud. kas me suudame seda mõjutada või äh, loome me sellise täiuslikkuse saare äh, keset ebatäiuslikku ookeani? võiksite ehk seda pisut kommenteerida? Thank you very much uh, and, and thank you very much. aitäh ja suur tänu teile teie märkuste, küsimuste eest. jah Äh, härra. Äh, olen teiega nõus selles osas, et poliitika usaldusväärsus äh, ja terviklikkus on väga olulised ja sellepärast see vigade küsimus jääb alati tähtsale kohale meie töös. viimase kahe aasta jooksul viimase kolme aasta jooksul on toimunud muutusi kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal oli meie vigade määr umbes üheteistkümne, kaheteistkümne protsendi juures, kahe tuhande üheksandal aastal langes see kolme protsendi võrra. ja tulevikus eeldame me, et esineb teatavaid kõikusi, sellepärast et kahe tuhande üheksandal aastal ei olnud veel kõik liikmesriigid äh, täiesti äh, suutnud raskeid projekte sujuvalt äh, kulgema panna, aga meie eesmärgiks on vigade üldmäära võimalikult madalale viia. mina ise usun kindlalt, et liikmesriikide haldussuutlikkusel on tähtis osa ja võin teile siin tuua kaks anekdootlikku näidet, on selliseid äh, jutumärkides nii-öelda normaalseid probleeme, probleeme, kui liikmesriigid üldiselt on oma võimekust üles ehitamas. ja meie saame omalt poolt aidata olukorda parandada, ulatades neile abikäe. üks näide viimas, viimase projektiperioodi lõpus ja selle projekti jooksul oli see, et me olime investeerinud kolleegide koolitusse liikmesriikides, aga kui töötajad olid hästi koolitatud, välja õpitud, siis ja siis saime me äh, jõulukaarte. Äh, äh, ja jõulukaartidel olid sageli kirjas, et ilusad jõule ja, ja muuseas sain eraettevõttes Price Waterhouse või kuskil mujal hea töökoha, nii et paraku olen lahkunud ja, ja see on üks probleem, millega me ka vastamisi satume ja me püüame liikmesriikides tekitada sellist süsteemi, et liikmesriikides oleksid süsteemid tavalisest haldussüsteemist väljaspool, kus oleksid kvalifitseeritud isikud, kes saavad palku, mis on atraktiivsed ja meelitavad neid oma tööle jääma see ei ole muidugi kõige parem lahendus, aga, aga, aga selline hädalahendus ja teine näide, mille tahaksin teile tuua. projekte parandades ja riigisektori tööd sujuvamaks muutmises, muut-, muutes tekib sageli see küsimus, kas on piisavalt äh, inimesi, piisavalt ressurssi, sellepärast et vigade määr on üllatavalt kõrge sageli ja mul on tunne, et äh, võib-olla selles peitubki probleemi iva. meil on, äh, kui meil on miljoneid riigi rahasid, siis on vaja äh, suurt haldussuutlikkust, et kõike seda rööbastel hoida. on ka probleeme, mis ei ole seotud niivõrd äh, haldussuutlikkusega, äh, vaid pigem äh, liikmesriikide nii-öelda põhiseaduslike raskustega. liikmesriikidel võivad olla erinevad haldussüsteemid, väga keerulised sidemed erinevate haldustasandite vahel, kesktasand, piirkondlik tasand, kohalik tasand ja volitused, pädevused võivad olla erinevad erinevatel tasanditel ja kõik see võib mõnikord projektide elluviimist halvata. Hispaania maade näide, ma tahaksin täpsustada, et ma ei tahaksin esile tõsta tervet Hispaaniat, on konkreetseid piirkondi, kus probleemide esinemine on silmatorkav ja ah, me oleme veendunud, et ah, rahasid ah, hästi hallata on võimalik kui me vigasid korrigeerime, siis tuleb eristada kahte juhtumit, kahte kategooriat. komisjon loomulikult registreerib vea, meie oleme algatuse teinud, meile jääb sellest korrigeerimisest jälg. kontrollikoja lähenemine on aga teistsugune. Nemad äh, hindavad hetkepilti mingil ajahetkel ja näevad äh, ja igal kulutatud euro, iga kulutatud euro kasutamist hinnatakse kui nad hindavad äh, seda olukorda ühe aasta jooksul, siis äh, hakkab pärast selle aasta lõppu täiesti uus hindamisprotseduur. ja vigade hilisem korrigeerimine ei mõjuta esitatud tulemusi mitte mingil määral. Maltas näiteks äh, võib meil olla mingisugune viga, mille me parandame, äh, aga võib-olla järgmisel aastal ei äh, kuulu üldsegi äh, Malta kontrolli, kontrollitavaks valitud liikmesriikide hulka, nii et seda ei võeta võib-olla üldse ka arvesse. mis puudutab projektide katkestamist, siis jah me peatame projekte iseäranis sellel aastal, sellepärast et pärast kahe tuhande kümnenda aasta analüüsi on meil kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta perioodiks jäänud päris palju raha ja ähm, enne suvevaheaega, kui ma ei eksi, siis olime peatanud kaheksakümmend, umbes kaheksakümmend probleem, programmi ja äh, õnneks liikmesriigid ja programme läbi viivad ametid, äh, ametivõimud äh, reageerisid kiiresti ja suurema osa programmide puhul on töö septembris jällegi pihta hakanud ja võime makseid jällegi jätkata, mis on muidugi väga hea. ja kui me peatame maksed, siis äh, saadame süstemaatiliselt äh, hoiatuskirju äh, programmi läbiviivatele ametitele ja teatame, et me viime maksed läbi. me pea, oleme peatanud maksed ja siis programmi läbiviijad informeerivad neid sellest, mida nad on teinud selleks, et vigu vältida. härra Van Nistelrooy, liikmesriikidel on ka oma ülesanded ja nende ülesanded on tähtsad ja suurem osa liikmesriikidest on täiesti teadlikud oma vastutusest ning püüavad sellele vastavalt ka käituda, mis on iseenesest vägagi positiivne pisut vähem positiivne, aga on äh, järgmine asjaolu, kuna ühenduse vahendeid kontrollivad, kontrollitakse nüüd rangemalt, järelevalvet tõstetakse rangemalt, kui liikmesriigid kontrollivad omaenda kulusid, siis äh, liikmesriik, ükskõik iga kord, kui tekib mingisugune projekt, kui, kui on mingi projekt, mille puhul võib tekkida pisutki probleeme, siis liikmesriigid tahavad pigem sellisel puhul kasutada omaenda rahalisi vahendeid ja mitte Euroopa Liidu raha, rahalisi vahendeid, mis on väga kena liikmesriigi maksu, või tähendab, Euroopa Liidu maksumaksja jaoks, aga võib-olla mitte nii kena liikmesriigi maksumaksja jaoks jällegi. ja kui meie süsteem oleks ühesugune igal pool, siis oleks olukord märkimisväärselt parem. tõsi, et äh, meil on siiski jäänud äh, veel tööd teha selleks, et kontrollida äh, kordamist, liigseid kontrolle vältida. ja järgmisel aastal, kui asjad, kui me teame kogemuse põhjal, et asjad toimivad hästi, Äh, ja kõik läheb hästi, siis kontrollime programmi kogu perioodi jooksul ühe korra. ja liikmesriikides, kus on äh, suuremad riskid, kuivõrd äh, projekti maht võib olla näiteks suurem, siis kanname hoolt selle eest, et programmi kontrollitakse kord aastas ja mitte rohkem ja kui liikmesriik juba läbi viib oma kontrolli, siis meie samal aastal enam kontrolli läbi ei vii ja meil võib olla selline kokkulepe liikmesriikide ametivõimudega, loomulikult Euroopa Kontrollikoda on aga täiesti sõltumatu ja nemad rakendavad oma meetodeid ja, ja ja kogu meie süsteem on nii üles ehitatud, et nad peavad olema täiesti sõltumatud. kõik meie, meie saame kõik liikmesriikide ametivõimude raportid ja meie esitame oma raportid ka liikmesriikide pädevatele asutustele, nii et kõik osapooled on täiesti kursis sellega, mis toimub. mis programmides toimub olen teiega nõus, härra Stavrakis. viimaste aastate jooksul on, äh, oleme pööranud tähelepanu äh, korrapärasusele ja kõrvalekalletele tulevikus, aga me peame äh, vaatama rohkem programmi tulemusi. tegemist võib olla projekti täidesaatmise ja korrapärasuse ja kõrvalekallete puudumise seisukohast täiesti eeskujuliku projektiga, aga selle mõju arengule võib olla niivõrd tühine, et sellel pole mingisugust tähtsust tegelikult. me peame siis vaatama, mis koha peal toimub ja millised on tulemused regionaalpoliitika valdkonnas. sageli saame me alles aastate pärast teada seda, kui suur oli projekti või programmi mõju äh, koha peal, me peame koos liikmesriikidega töötama välja seetõttu sellise metoodika, mille abil me saame hinnata programmi tõhusust koha peal. ja ma arvan, et kui me hindame programmi väärtust, siis kindlasti see tõhususe aspekt väärib rohkem tähelepanu. härra Vlasak? jah lihtsustamist äh, saab veelgi põhjalikumalt teha ja seda tööd me ka jätkame. kui me esitame uue ettepaneku, siis äh, oleme endiselt äh, avatud ka järgmise programmiperioodi jooksul uutele headele ettepanekutele, mis aitavad meil meie tööd lihtsustada. aga praktikas Äh, oleme ette näinud juba järgmise programmiperioodi jaoks mitmeid lihtsustamismeetmeid. järgmise programmiperioodi jooksul ma pean teiega isiklikult ühendust võtma, kui ma eksin, aga igal juhul, nii palju kui ma mäletan, mis puudutab äh, liikmesriikide kaasrahastamist, võib rakendada ka muid või kasutada muid allikaid äh, kui avalikke allikaid. kokkuvõtlikult võib öelda, et me liigume õiges suunas. kõik osapooled on tõsiselt pingutanud ning mina olen veendunud, et äh, vigade määra saab veel vähendada ja mida rohkem me oleme seda vähendanud, seda rohkem me saame keskenduda programmi, programmide mõju teistele aspektidele, räägime regionaalarengu peadirektoraadiga auditeerimise suutlikkuse äh, edasiarendamisest ka meie peadirektoraadis, nii et äh, järgmisel korral, kui ma tulen teie koosolekule, võin sellest ka täpsemalt rääkida, aga täna oli meie eesmärgiks rääkida just nimelt vigadest ja kõrvalekalletest. veel kord suur tänu teile teie tähe, kannatlikkuse ja tähelepanu eest ja üüratu tänu teile meie suurepärase koostöö eest. suur tänu, ütleb esinaine ja veel üks lause ka meie poolt, te arendate auditeerimise võimekust ja tahate tulemuslikumat poliitikat, siis mina avaldaksin lootust, et, et kinnitava avalduse arutelu öö, äh, oleks alati, käiks alati käsikäes äh, poliitika sisulise aruteluga ja tulemustealase aruteluga jääme ju ootma, jääme lootma, et komisjon mõtleb äh, selle üle, kuidas me saame nendest asjadest äh, koos rääkida. kallid kolleegid, sellega lõpetame meie äh, koosoleku selle osa, kohtume uuesti kell kolm, kus meie ees esinevad liikmesriikide parlamentide esindajad, volinik Haan, Poola eesistuja esindaja ja räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevasest raamistikust, aitäh!